Good afternoon, colleagues. Can I ask to all of kallid kolleegid, võtke istet selleks, et me saaksime alustada oma koosolekuga. As you know, this is a joint. Te teate, et tegemist on eelarve ja majanduskomisjoni ühise koosolekuga vastavalt kodukorra artiklile viiskümmend viis. kõigepealt kinnitame päevakorra kommentaare ei ole, aitäh. mul ei ole ka juhataja teadaandeid, nii et me saame kohe minna päevakorrapunkti number kolm juurde, milleks on avalik kuulamine. see puudutab Euroopa strateegiliste investeeringute fondi. tegemist on väga tähtsa ajahetkega mil me hakkame vastavalt äh, tavalisele õigusloomelisele menetlusele oma raportit esitlema, see puudutab komisjoni teatist, mis puudutab äh, majanduse taaskäivitamist Euroopa Liidus ja investeeringute suurendamist. meil on et-, oli eelmisel nädalal komisjoniga ka küsimuste ja vastuste voor, järgnevatel nädalatel raportöör paneb kokku raporti eelnõu, nii et praegu on väga õige ajahetk arutada teatud Junckeri kava kõige tähtsamaid küsimusi ja seda teha siis tähtsate ekspertidega. me oleme oma kuulamise jaganud kahte ossa, mina juhin esimest poolt ja pärast annan siis sõna äh, ja juhtimise üle Artuiile. esimeses osas keskendume me makromajanduslikele mõjudele. me eeldame, et see on tähtis, aga see pole tagatud. siis räägime ka juhtimisest kui tähtsast küsimusest äh, strateegiliste investeeringute fondide puhul räägime ka projektide valikuprobleemidest ja ka sellest tähtsast nõudest, mida kõik eeldavad tulemalt lihtsalt, et mis oleks siis strateegilise investeeringute fondist tuleneva rahastamise lisandväärtus siin on tõesti määruse sätted, juhtimise küsimused, fond ise, kriteeriumid, mis me paneme paika määruses ja kõik see peab toimuma siis ka selle kokkuleppe raames, millega luuakse strateegiliste investeeringute fond. ma annan kõigepealt sõna esimese vooru neljale kõnelejale, selleks et nad saaksid teha sissejuhatavad märkused, igaüks saab kümme minutit sõna, siis anname sõna raportööridele, siis jällegi ekspertidele, selleks et nad saaksid vastata ja siis ka ülejäänud komisjoni liikmetele. enne kui ma alustan, annan veel sõna ka Jean Artuile, selleks et ta saaks lisada mul ei olegi midagi lisada, läheme kohe kuulamise juurde. aitäh, läheme siis kohe esimese kõneleja juurde, meil on väga hea meel, et Philipp Maistad on siin kohal, kes on Euroopa Investeerimispanga kunagine president. Philipp, sul on sõna. Thank you, Mr President. Monsieur le President, euh, Madame suur tänu, härra president, härra ees, esimees, daamid ja härrad, ma teen mõned sissejuhatavad märkused. kõigepealt ma olen täiesti veendunud, et Junckeri investeeringute äh, plaan on õigeaegne ja äh, seda tuleb vaadelda kui esimest äh, etappi aru saamas, et me peame tõesti investeerima infrastruktuuri ja, ja homsesse tööstusesse ma võiksin seda natukene kritiseerida ka seda plaani, aga igal juhul äh, tahaksin teha seda konstruktiivselt, sest minu jaoks on väga oluline, et äh, Junckeri plaan siiski osutuks edukaks praeguses poliitilises äh, õhkkonnas, kus Euroopa Liidu olemasolu juba pannakse küsimärgi alla peab Euroopa Liit ennast tõestama, peab näitama, et Euroopa programm võimaldab tõesti saavutada positiivse mõju äh, nõudluses lühiajalises perspektiivis, sellepärast et investeeringud annavad ettevõtetele tööd, ettevõtted ehitavad infrastruktuuri, äh, aparaate, investeeringuid tehakse teadusuuringutesse ja, ja pikemas perspektiivis kasvab Euroopa Liidu konkurentsivõime ja äh, annab tulemuseks majanduskasvu. seega, tähtis on see, et äh, me kõik annaksime selleks omalt poolt maksimaalse, et plaan osutuks edukaks. Äh, räägin, millised on selle kava alussambad, kõigepealt investeeringute, strateegiliste investeeringute plaan, aga teine sammas on ka äh, projektide edendamise äh, sammas ning kolmas, äh, see on siis võtmesektorid, digitaalsektor, transport ja energia asepresident Katainen on sageli öelnud, et tema silmis on kolmas sammal, samas kõige olulisem ja kindlasti tal on õigus. seetõttu on oluline, et komisjon tuleks välja kiirelt konkreetsete ettepanekutega kolmanda sambal. ja nüüd äh, jätkates nendest sissejuhatavatest märkustest tahaksin äh, kiirelt edasi minna, sest äh, meile anti piiratud kõneaeg. muidugi äh, räägin siin väga kokkuvõtlikult, aga olen valmis küsimustele vastama põhjalikumalt. nüüd tähtis äh, on see täiendavuse aspekt ja see on seotud või sellel on kaks külge selleks, et avaldada majandusele positiivset mõju, oleks vaja täiendavaid investeeringuid, mida ilma Junckeri plaanita ei suudaks, äh, suudetaks teha. nüüd need kuusteist miljardit, mis Euroopa Liit garantiifondi paneb, need äh, on ette nähtud Euroopa Liidu ees, eelarvest või vähemalt osaliselt, äh, näiteks CEF-ist ja Äh, äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend plaanist, äh, mis puudutab tead-, teadusuuringuid. määruse projekt, vastava määruse projekti artiklid üheksateist ja kakskümmend võimaldavad seda teha ja seadus ütleb meile, et investeeringutel on suurem Äh, suurem tulusus, kui nad lähevad läbi äh, strateegiliste investeeringute fondi. Pole küll selgitatud, kuidas see toimib, seetõttu, et meil on teatud metoodilised raskused. Äh, ma meenutan teile, et osa krediidist oli juba ette nähtud subsiidiumidena selleks, et Eh, EFSit eh, rahastada. teiseks tuleb muidugi tagada see, et Euroopa Investeerimispank eh, finantseerib läbi EFSi neid, neid valdkondi, mida ta tegelikult tavaolukorras oleks niikuinii finantseerinud ja sellest tuleb teatud risk. investeerimispank on väga palju muutunud, ta võtab täna praegu rohkem palju rohkem riske kui kakskümmend aastat tagasi, aga täiesti õigustatult, sellepärast et ta soovib oma kolme A noteeringut säilitada. EIB on võib-olla liiga palju tähelepanu sellele noteeringule pööranud, kui te soovite teada, ma võin selgitada ka, aga see oli üks märkus lihtsalt. EIB obligatsioonide põhiostjad on ikkagi ähm, keskpangad kogu maailmast. kui EIB kolm A-d väheneb kahele A-le, siis eh, ei saa keskpangad lihtsalt omaenda põhikirja järgi enam neid EIB eh, võlakirju osta. seega eh, EIB peab väga tähelepanelikult jälgima, milliseid riske võtta mitte. seega minu jaoks on üsna selge, et, et EIB peab võtma endale kohustused, et ta kasutab EFSit selleks, et finantseerida projekte, mis on kõige riskantsemad, mida ta ise oma tavareeglite järgi ei saaks finantseerida. teine küsimus, see äh, finantsvõimendus. see on tähtis. Ähm, praegused plaanid on ambitsioonikad, IB e on juba saavutanud äh, väga hea finantsvõimenduse varem, aga ehm, erinevatel tingimustel. näiteks äh, riski jagamise programmi kaudu äh, teadusuuringutes äh, saavutati väga hea, hea tulemus finantsperspektiivis, aga nüüd kolm miljardit annab garant-, garantii eh, selleks, et EIB saaks kaheksateist miljardit laenata ja see võimaldab eh, neljakümne kaheksa miljardi väärtuses programme finantseerida. Eh, nagu te näete, need proportsioonid olid üsna erinevad sellest, mida on Junckeri plaanis ette nähtud. igal juhul üks asi tundub mulle kindel, et me ei suuda Ehm, ette nähtud mahus ehm, erainvesteeringuid tagada, neli viiendikku nimelt. Ehm, me ei suuda selles mahus erainvesteeringuid kaasata, kui neid koheldakse erinevatel tingimustel kui EIB-d. Euroopa garantii an-, antakse praegu EIB-le, mitte erainvesteeringutele. ja mina järeldan sellest, et ainus võimalus süsteemi erainvestoritele atraktiivseks muuta on paluda EIB-lt, et ta võtaks sellise üldise lähenemise, et ta oleks nagu äh, juuniorpartner äh, selleks, et rohkem erainvesteeringuid kaasata. vastasel korral äh, ütlevad investorid lihtsalt, EIB-l on finantsgarantiid, meil ei ole EIB-l peaks olema võimalus äh, nii-öelda allutada oma tahe erainvestorite tahtele. aga see on suur küsimus äh,. ma ei tea, võib-olla oleks isegi vajalik äh, seda kusagil mõnes õigusaktis täpsustada. Äh, ja nüüd kolmas küsimus, juhtimine pakuti välja juhtkomiteed, investeerimiskomiteed, EIB organeid. ma arvan, et juriidilises plaanis peab ütlema selgelt välja, et me ei saa muuta eh, otsuse tegemise protseduuri Euroopa Investeerimispangas praegusel kujul, eh, sest need on aluslepingu protokolliga paika pannud. üks määrus ei saa aluslepingu vastu minna eh, ja seda tuleb endale tunnistada Äh, ja siis tuleb teha veel vahet. ühelt poolt juhtkom-, milline on juhtkomitee roll, äh, defineerida üldsuunised, äh, investeerimispoliitika ja riskiprofiil kogu portfellile. ja see on tõesti see juhtkomitee ülesanne ning si-, eh, siinkohal peab oma kontrollifunktsiooni rakendama ka Euroopa Parlament. ja teisest küljest on individuaalsed projektid. ja nende projektide valiku puhul eh, peab siiski eh, põhitegijaks jääma Euroopa Investeerimispank, kellel on palju kogemusi sellest, kuidas selgitada välja kõige elujõulisemad, tugevamad projektid. milline on siis investeeringute komitee roll ja väga huvitav oleks muidugi näha äh, vastava määruse projekti. Äh, investeerimiskomitee äh, koosneb kuue, kuuest sõltumatust eksperdist, aga kuidas nemad saaksid projekte valida? kuus eksperti sadade projekti läbivaatamiseks, see on täiesti võimatu, aga mis nende roll on? Nende roll on kontrollida äh, kas EIB valitud projekt täidab need tingimused, mis on fikseeritud artikliga viis määruse projektis ja eh, poliitilistele orientatsioonidele, riskiprofiilile, mille on juhtkomitee välja töötanud. seega eksperdid kontrollivad, kas EIB-l eh, vastavalt Euroopa garantiile on eh, täidetud kõik nõutud tingimused. ja nüüd neljas küsimus garantii kompenseerimine. juhin teie tähelepanu sellele, et see on äh, ikka ja jälle vaidlusi tekitanud, äh, kõik sõltub jällegi nendest riskidest, mis võetakse seoses Euroopa Liidu eelarvega äh, ja selle vastavalt siis Äh, püütakse saavutada maksimaalset kompensatsiooni äh, ning tuleb ausalt öelda, et niikuinii äh, see kajastub pärast siis EIB laenudes, mis tegelikult mm, saatuslikult siiski ei ole nii atraktiivselt. olgem mõistlikud ja, ja ärgem end üle hinnagem. nii, viies küsimus kui me vaatame Euroopa Komisjoni, vabandust, investeerimiskomisjoni ähm, äh, loetelu sellest, mida saaks EFSI poolt rahastada, siis äh, ei saa jätta märkamata, et ähm, soovitakse saavutada neli viiendikku erafinantseerimist. Äh, see on täiesti võimatu kuigi ühiskonna seisukohast majanduse jaoks on need projektid, mida välja pakutakse, väga huvitavad ja kasulikud, aga äh, finantseerijatele äh, sageli ebakindlad äh,, mittetulemuslikud või, või äh, tulusad, äh, seega me peaksime palju rohkem leidma investeeringuid avalikust sektorist. ja komisjon on täiesti teadlik sellest ja ühes teises dokumendis on sellest ka räägitud, nimelt Ähm, kapitaliturgude aruandes ja seal on täiesti selgelt öeldud, et äh, äh, investeeringute arv nõuab äh, palju suuremat avaliku sektori panust. ja seega on vaja selgitada, kuidas stabiilsuspakti reegleid kohaldatakse ja täpsemalt, kuidas rakendatakse stabiilsuspakti investeerimisklauslit eh, seoses ajutiste erandite tegemisega eh, sellest eh, suunast, mis peaks andma keskpikas perspektiivis stabiilse eelarve, aga kui on produktiivsete investeeringutega tegemist, võib saada ajutise erandi aga komisjon lisab samas dokumendis, et äh, teatud tingimused tuleb täida selleks, et investeerimisklausid kasutada ja nende tingimuste seas on äh, tingimus, et äh, asjaomane riik ei tohi omada eelarve defitsiiti, mis on kõrgem kui kolm protsenti SKT-st, seega praegustes oludes teatud riigid, keda te kõik tunnete, kaasa arvatud Äh, meie, Eesti meie koduriiki jäävad lihtsalt kõrvale, nad ei saa kasutada seda, äh, seda klauslit. ja tahaksin teie tähelepanu sellele juhtida. minu isiklik seisukoht on see, et kui on tegemist investeeringutega, mis on põhjalikult EFSI poolt läbi analüüsitud ja mis on heaks kiidetud ka EIB organite poolt ja mida EFSI finantseerib, siis äh, avaliku sektori kaasfinantseerimine peaks äh, siiski saama kasutada ilma täiendavate nõudmisteta seda investeeringute äh, klauslit. esimees ütleb, palun tehke väga kiirelt. nüüd äh, liikmesriikide pankadega koostöö, ütlen kiirelt, ähm, mõte, et nad panustavad ka EFSisse, siis ma ei usu, et nad seda teevad, aga ähm, kindlasti võib äh, nende abil täiendada EFSit äh, kindlate tingimuste alusel ja seitsmes küsimus, millest ma soovisin rääkida. Äh, ma ütleksin, et tegemist on ohuga, et investeeringud kontsentreeruvad liigselt mõnesse kindlasse liikmesriiki EIB lähtub kõigepealt aluslepingust, siis projektidest e, ja sellest, kus annavad projektid kõige suuremat kasu kõige kiiremini. erasektor e, e, soovib ka lihtsaid ja tulusaid investeeringuid teha, siis tuleb arvestada veel eelarve stabiilsust, siis tuleb arvestada selle, sellega, et keskpangad mõnes riigis on tugevamad kui teistes ja sellest tulenebki oht, et investeeringud kontsentreeruvad eelkõige mõnesse liikmesriiki Äh, Juncker ütles muidugi, et geograafilisi ja, äh, ja muid eelistusi ei tohi tekkida, aga selline oht on olemas. suur aitäh! Äh, aitäh! aitäh selle ettekande eest ja kõige eest, mida te siin rõhutasite. nüüd saab sõna Hans Bruiks kes on Euroopa Keskkonnaagentuuri direktor, palun. suur tänu, aitäh, et annate mulle võimaluse omalt poolt kaasa rääkida selles äh, väga tähtsas teemas ja osaleda investeerimisfondi puudutaval kuulamisel. oma kõnes äh, kavatsen ma ennekõike rääkida sellest, et meil on vaja leida võimalus finantseerida üleminekut rohelisele majandusele, sest juba praegu teeme me ju koostööd Euroopa Investeerimispangaga. see on kooskõlas artikliga viiskümmend kaks äh, määruse ettepanekust, kus räägitakse sellest, et meil on vaja leida raha teadusuuringutele ja innovatsioonile Äh, taaskasutatavatele energiatele, energiatõhususele, taristuprojektidele, erinevate loodusvarade kasutamisele e, ja üldisele arendustööle. oma kõnes lähtun ma meie viieaastasest plaanist, mis puudutab äh, keskkonnatööd ja mille me, mida me teile tutvustame ametlikult homme ja mis on väga oluline, kui me räägime sellest, millised on investeerimisprioriteedid, arvestades seda, et ressursse nii avaliku kui erasektori raha on vähe, me peame otsustama, kuidas seda kulutada. kõigepealt äh, tuleb öelda, et keskkonna ja kliimaenergia projektid on andnud keskkonnale väga suurt kasu ja on olnud kasulikud ka majandusele ja inimtervisele. teine tähtis äh, järeldus seisneb selles, et Euroopa, nagu ka peaaegu kõigi riikide ees sellel planeedil, seisavad väga olulised väljakutsed, mis puudutavad tootmist ja tarbimist, sest meie praegused harjumused ei ole pikaajaliselt kestlikud ja meil on vaja leida mingi globaalne lahendus kui eeldada, et aastaks kaks tuhat viiskümmend suureneb majanduslik tootmine kolmekordselt, siis on ka selge, et me ei saa jääda lootma oma praegustele energiavarudele, sest keskkond seda välja ei kannataks. nii et kui me tahame jõuda kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärgini, mille Euroopa institutsioonid oma seitsmendas keskkonnakaitse raamprogrammis, keskkonnaalases raamprogrammis ja ka kliima- ja energiapaketis, äh, transpordipoliitikas ja mujal on välja öelnud, kui me tahame saavutada selle, et meil oleks madala süsiniku majandus, äh, ringmajandus ja äh, ka piisav kapital majandusliku ja keskkonnaalase jõukuse saavutamiseks, siis tuleb meil leida mingisugune võimalus rohelisele majandusele üle minna võib-olla see kõlab nagu hirmutav väljakutse ja hirmutav ülesanne ja ilmselt ta ongi, kuid teisest küljest pakub ta Euroopa majandusele ja tööhõivele ka suuri võimalusi ning pakub kindlasti võimalusi ka teadusele ja innovatsiooniks. siin näete te graafikut, mis on väga lihtne ja seetõttu ka väga selge. alumised jooned näitavad Euroopa Liidu majanduskasvu ja SKT-d ja viimane joon näitab seda, kuidas on muutunud tööhõive. alates kahe tuhande kaheksanda aasta kriisist on ülemised jooned tegelikult tõusuteel, sellepärast et ülemine tähendab keskkonnaalaste toodete ja teenuste suurendamist ja järgmine tähendab teine joon tähendab keskkonnatööstuse arengut, nii et tegelikult need kaks joont on meid aidanud välja tulla majandus- ja finantskriisist ja on muutnud Euroopa pikaajaliselt äh, tugevamaks ning sellelt graafikult siis näete, mida, millist teed me oleme aastast kaks tuhat kaheksa järginud. kui me vaatame, milliseks kujuneb äh, tulevik, äh, siis ei olegi nii oluline keskenduda üksikasjadele, vaid pigem mõelda sellele, millised ressursid on Euroopa Komisjoni jaoks kriitilise tähtsusega ja me märgime siinkohal ära, et mitte ükski neist kriitilise tähtsusega ressurssidest ei tule tegelikult Euroopast. punased on Hiinast, teised Brasiiliast, Kongo Demokraatlikust Vabariigist ja teistest riikidest. see vastab täielikult Maailma Majandusfoorumi viimasele aruandele, kus öeldakse et, et nelikümmend protsenti suurimatest riskidest majandusele on seotud keskkonna ja kliimaga ja seda mitte pikaajaliselt, vaid järgmise kümne aasta jooksul. seega tuleb investeerida tehnoloogiatesse, mis aitavad neid riske ma maandada ja aitavad äh, kaasa ringmajandusele ja madala süsinikusisaldusega majandusele, sest need on intelligentsed lahendused. kui mõelda, kuidas me seda üleminekut rahastame siis on vaja leida adekvaatsed ressursid, see on kõige olulisem. see on oluline, kui me soovime tõesti jõuda madala süsinikusisaldusega majanduse, majanduseni ja sellest rääkis ka eelkõneleja. võib eeldada, et meil on rohelisele majandusele üleminekuks vaja väga palju ressursse Euroopa institutsioonid äh, annavad varsti välja aruande, kus räägivad sellest, et energiasektor vajab järgmise kahekümne aasta jooksul kahte triljonit eurot ning Euroopa teekavas räägitakse kahesaja seitsmekümnest miljardist aastas ja seda siis järgmise neljakümne aasta jooksul on selge, et äh, avaliku sektori rahastus on väga oluline, sest selle abil leevendatakse erasektorite, erasektori investorite riske ja just siin ongi strateegilise investeerimise fond oluline. me teame ju väga põhjalikest uuringutest, et avasektori raha on tihti tähtis, sest just selle abil saavutatakse tähtis läbimurre innovatsioonis, ükskõik, kas me räägime farmaatsiatööstusest, IT-st, nanotehnoloogiast või millestki muust ja kindlasti on see nii ka keskkonnatehnoloogiate puhul. me peame endalt küsima, kas see lisarahastus võib äh, olla kasulik, kas see võib olla kasutatav ka siis, kui me mõtleme, mismoodi anda Euroopale äh, nii-öelda pioneeri staatus roheliste tehnoloogiate kasutamisel. me teame, et Euroopa äh, elanikkond tegelikult moodustab vaid küllalt väikese osa globaalsest elanikkonnast ja meie majandus samuti, samuti, aga meil on võimalik jõuda järele Silicon Valley'le, kui me samamoodi ühendame avaliku sektori ja erasektori rahastuse järgmisel äh, slaidil käsitlen ma stabiilsust ja seda, mismoodi rohelisi investeeringuid äh, saavutada. kui töötatakse välja äh, raampoliitika, siis tuleb mõelda sellele, millised on praegused poliitilised eesmärgid ja olemasolevad sekkumispoliitikad kui me tahame, et meil oleks pikaajaline stabiilsus, seda näiteks taastuvate energiate sektoris või ringmajanduses, mis on kahtlemata väga öö, oluline just palju ressursse vajavate, vajava majanduse tootlikkusele ja kui me mõtleme aastale kaks tuhat kolmkümmend või isegi kaugemale aastale kaks tuhat viiskümmend, siis on jätkusuutlikkus üks tähtsamaid eesmärke peale selle tuleb mõelda ka sellele, mismoodi siduda omavahel äh, erinevad äh, muudatused maksusüsteemis. keskkonna puhul tuleb äh, arvestada mitte ainult seda, kuidas mõjutavad maksud saastamist, vaid ka seda, mismoodi muutub meie demograafiline reaalsus. meil on vaja ähm, kahjulikest ainetest järk-järgult vabaneda ning ka selleks võib kasutada maksusüsteemi, ma mõtlen siin äh, fossiilkütustele, erinevatele toetustele, mille abil fossiilkütustest loobuda Euroopa Keskkonnaagentuur soovitab eeloldust, eeltoodust tulenevalt kõigepealt välja töötada indikaatorid, mille abil tulevast rohelist majandust hinnata. kõigepealt tuleb endalt küsida, kas see, mida me teeme, aitab muuta majandust süsinikuvaesemaks või süsinikuvabamaks, teiseks, kas see suurendab ringmajandust ja seega suurendab tulevikus töökohti kas ta kaitseb ökosüsteemidega seotud teenuseid ja nõndanimetatud looduskapitali, kas ta aitab hoida planeeti ja aitab konkurentsivõimelisemalt kasutada olemasolevaid ressursse ja energiat ning lõpetuseks, kas need meetmed aitavad kaitsta inimtervist ja inimeste heaolu? lubage nüüd rääkida pisut ka sellest, mida me rohelisest majandusest ootame. me leiame, et kui need investeeringud õnnestuvad, ja seda väidame me omaenda andmete põhjal, aga ka paljude rahvusvaheliste institutsioonide, näiteks OECD ja Maailmapanga uuringute põhjal. üks põhilisemaid kasutegureid oleks suurem tööhõive. alates kahe tuhande kaheksandast aastast meil puhkes kriis kuni tänaseni on näha, et äh, nõndanimetatud ökosektoris on tööhõive kasvanud kaks koma kaheksa kuni neli koma neli protsenti, mis on väga suur arv, võttes arvesse kriisi tohutut mõju. alates aastast kaks tuhat kaheksa oleme me näinud, äh, et Euroopas vastav sektor suureneb ja et see on konkurentsivõimelisem, kui ta oli enne kriisi me oleme suutnud äh, ressursse paremini ja tõhusamalt ära kasutada sest Euroopa on tegelikult äh, ressursivaene äh, kontinent ja seetõttu peab äh, ta liikuma ressursitõhususe poole. loomulikult arvestatakse siin ka turutõrgetega ja sellega, et tuleb luua nii-öelda ühtne mänguväli kõigile, sest kui seda ei ole, siis tegelikult ei anna need tehnoloogiad meile seda eelist, mida me neist ootame samuti tuleb meil äh, lisaks ressursside, ressursikasutusele tuleb vähendada ka energiasõltuvust, see on, see on selgelt äh, probleem, me mõistame seda kohe, kui me vaatame itta ja äh, samuti siis tuleb investeeringuid kasutada nii, et me aitaksime kaasa inimtervise kaitsmisele, sest ka inimtervis kannatab keskkonnamõjude all, samuti, et me aitaksime kaitsta bioloogilist mitmekesisust ja et me aitaksime Äh, leevendada kliimamuutuste negatiivset mõju ja neid mõnikord ka väärata, sest need muutused lähevad ühiskonnale väga kalliks maksma. eelmisel nädalal tuli Ühendkuningriigist üks uurimus, mis ütles, et äh, iga nael, äh, Briti nael, mis investeeritakse keskkonnapoliitikasse, toob tagasi umbes kolme naela. ja nüüd siis viimane slaid toon siin ühe näite sellest, eh, kuidas innovatsioon võib tõesti viia tõelise läbimurdeni ja kuidas Euroopas on toimunud. see on eh, roheliste võlakirjade turg ehk siis selline hübriidturg, mis aitab eh, avasektori ja erasektori raha kombineerida. aastal kaks tuhat seitse otsustas Euroopa Investeerimispank selle programmiga alustada ning seitsme aasta jooksul on see äh, turg rohkem kui sajakordistunud ehk siis äh, ühelt miljardilt eurolt rohkem kui saja miljardi euroni. kokkuvõttes võib öelda, et äh, vastavalt ette pandud määruse artiklile viis on väga mõistlik parandada meie tulemusi nii majanduses, tööhõives kui ka keskkonnaalal niimoodi, et me keskendume rohelisele majandusele ja ringmajandusele. suur tänu! Thank you very much! To... aitäh, läheme järgmise kõneleja juurde, kelleks on Jose Maria Pate, kes on Hispaania NPB panga üks tegevdirektoritest. härra Artu I, härra Gualtieri, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. kõigepealt suur tänu eelarve ja majanduskomisjonile selle ühise avaliku kuulamise korraldamise eest ja suur tänu, et te kutsusite mind täna siia teie ette rääkima. kaheksa aastat tagasi algas majanduskriis. Brügel hindab, et meil on umbes kakssada kaheksakümmend miljonit äh, investeeringuid ja seda on palju vähem kui äh, pikaajalised eesmärgid, sellel on kaks probleemi, kõigepealt sümmeetrilised mõjud, see majanduskasv kasvu pidurdamine on avalikku investeeringuid mõjutanud. ja teiselt poolt on äh, kriis mõjutanud just äh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid ning äh, mikroettevõtteid, sest need on haavatavamad kui suured Euroopa investeerimiskava, mille kahe tuhande neljateistkümnendal aastal komisjon välja töötas ja mida nimetatakse ka Junckeri kavaks, äh, räägib mitmetest ettepanekutest nagu strateegiliste investeeringute fondi toomist ja niimoodi äh, tehtaks siin vahet taristusse investeerimisel ja VKE-desse investeerimisel järgmise kolme aasta jooksul. kaks koma üks miljardit, äh, mis on ette nähtud seda peaks investeerimispank koos äh, riiklike pankadega investeerima selleks, et vähendada kõige suuremaid riske taristuprojektides äh, ja selleks, et äh, kasutada ka ähm, finantsvõimendust kuni viisteist korda. taristuinvesteeringutel on positiivne mõju pikaajaliselt lühiajaliselt mõju tuleb just nõudluse poole pealt, kasutatakse kordajaid ja rahastatakse just neid kõige problemaatilisemaid projekte. praegusel hetkel tööpuudus on väga madal, väga suur, vabandust, Euroopa Liidus ja see on ilmselgelt esimene eesmärk, millega tuleb tegeleda. peale selle jooksev konto ka on probleeme, aga kes, aga praegusel hetkel Keskpank keskpikalises perspektiivis soovib jääda oma paika pandud eesmärkide juurde. taristu on hakanud mängima just pikalises perspektiivis üha suuremat rolli. tuleb suurendada tootlikkust, tootlikkuse võimekust ja me ei pea mõtlema mitte ainult pakkumise poole peale, vaid ka selle peale, kas ettevõtted on ise võimelised ennast äh, ära rahastama. selleks, et tootlikkust suurendada, on väga tähtis kasutada kõige paremaid praktikaid kogu Euroopa Liidus. sellepärast äh, on väga tähtis, et investeeringud oleksid tõhusad ja kes pikas perspektiivis mõeldakse ka eelarvekulude peale Junckeri kava on tegelikult juba toonud välja need eesmärgid. keskendutakse põhiliselt strateegiliste investeeringute fondi loomise peale ja peale selle mängivad ka mitmepoolsed projektid pikaajalises perspektiivis väga suurt rolli. see, kuidas projekte välja valitakse riiklikul tasandil, pluss tehniline abi, mida pakutakse ja selle kaudu peaks tegelikke investeerimisprojekte muutma tõhusamaks ja ka kogu Euroopas ühtlasemaks. tehakse jõupingutusi selleks, et keskkonnaprojektidesse investeerida ja kõige rohkem teretulnud peaksidki olema äh, sellised projektid. see, et strateegiliste investeeringute fondist on saanud üks Junckeri kava sambaid, tähistab väga suurt sammu edasi ja see mõjutab kohe kindlasti nii tootlikkust kui ka investeeringuid kogu Euroopa Liidus. Euroopa majandus on praegu väga raskes olukordas, meil on väga suur investeeringute lõhe ja meil ei ole pikaajalisi investeerimisprojekte. selle kahe teguriga tuleb arvestada selleks, et hinnata investeerimisfondi mõju kõigepealt äh, investeerimisfondi kordajat mõju, et meil on võimalik üle seitsmekümne viie protsendi suurendada äh, vahendeid, mis lähevad näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend fondi ega teistesse fondidesse. kõrgete kordajate kasutamisega äh, on võimalik tagada suuremat paindlikkust ja vabastada üha rohkem vahendeid, mida investeerida. teiseks, need projektid, mida tuleb rahva, rahastada. Nende puhul on väga tähtis, milline see on valikukriteeriumid ja menetlus ja me peame mõtlema võimalikele erinevatele allikatele selleks, et äh, leida erinevaid rahastamisvahendeid niimoodi on meil äh, võimalik samm-sammult äh, mõjusid suurendada ja kasutada ka kordajate mõju. projektide valiku puhul on tehtud edusamme samamoodi nagu ka investeeringute keskkonnas ja niimoodi on võimalik investeeringute kvaliteeti ja kvantiteeti kogu Euroopas parandada. Euroopal on väga vaja investeeringuid, kuid minu riigi näitel me võime rääkida siin kolmest mõõtmest. esiteks on näha, et taristu on vananenud, äh, seda ei hooldata piisavalt, väga paljudes liikmesriikides ei ole piisavalt vahendeid, et seda teha. see tähendab seda, et tundub, et teatud liikmesriikides ei ole aru saadud äh, sellest, et alati ei ole vaja taristut mitte ainult uuesti ehitada, vaid tähtis on ka seda lihtsalt hooldada ja uuendada peale selle tuleb koostalitusvõimet kasutada ja seda nii era- kui ka avaliku sektori vahel. teine mõõde. käegakasutavad investeeringuid on lihtne mõõta ja nad on väga tähtsad innovatsiooni loomisel. Euroopa Liit on praegusel hetkel kõikidest majandusruumidest maha jäänud selles valdkonnas, nagu näiteks USA-s. käegakasutavad investeeringud näiteks tehnoloogiasse on väga tähtsad ja nad mängivad väga tähtsat rolli ka Euroopa Liidu investeerimismajanduses. kolmas mõõde, VKE-de kaasamine, ka see on erinevates liikmesriikides erinev ettevõtted erinevates liikmesriikides on väga erinevad, näiteks äh, keskmine Saksa VKE on äh, palju suurem kui keskmine Hispaania VKE ja see on endaga kaasa toonud väga suured korrapoliitilised erinevused ja seega ka väga erinevad investeerimisvajadused erinevates liikmesriikides. meil on vajalik Äh, see, et me ei lähtuks sellest, et kõigile sobib üks lahendus ja et meil on täpselt ühesugused investeerimiskavad. Äh, väga tähtis on, et arvestatakse erinevate vajadustega erinevates liikmesriikides ja ajakavad nähtaks ka vastavalt sellele ette. väga tähtis on ka äh, hooldusprojektidele mõelda äh, ja VKE-dele suunatud investeeringud peaksid olema sellised, milles VKE-d siis ka tõeliselt saavad os osaleda. kõigepealt lühiajalised äh, kordajad tähtis on see, et me oleksime operatiivselt väga paindlikud ja et meil oleks erinevaid äh, allikaid peale selle tuleb investeeringute kvaliteeti avada, sellel kaval võib, see kava võib tõesti tootlikkust parandada, kuid tähtis on see, et see pikaajaline mõju on palju tähtsam kui ükskõik milline lühiajaline kordajatega toetatud mõju. meil on tõesti suur investeeringute vajadus, aga see on erinevates liikmesriikides erinev ja tõesti ühte lahendust kõikide liikmesriikide jaoks ei ole olemas Thank you very much. aitäh, härra Abad. ja nüüd meie viimane kõneleja esimeses voorus, kelleks on Stewart Holland, kes on äh, majandusteaduskonna külalisprofessor Coimbra ülikoolis. palun, härra Holland. Thank you. suur aitäh. mina ei soovi nõustuda eelkõnelejatega. minu arvates on EIFS Junckeri taastamisplaani vale algus, seda ei olegi vaja. see ei ole elujõuline, see ei ole kasulik kuna ta lihtsalt juhib tähelepanu kõrvale sellelt, et Euroopa Liidul tegelikult on olemas investeerimisvõimalused, mille jaoks liikmesriikide võlgu ega uusi institutsiooni ega mingeid garantiisid ei olegi vaja. olen sellega ähm, kirja pannud, loodan, et see minu ettekanne on Euroopa Parlamendi saadikutele kättesaadav ja seal on välja toodud neli põhipunkti. kõigepealt selle fondi ettepanek tuleneb äh, Poola finantsministri äh, Šureki ähm, suurepärasest analüüsist Euroopa majanduse taastamiseks. aga ka valest arusaamast, et EIFS või Euroopa invest-, investeerimisfond, mis juba eksisteerib, mille ettepaneku ma tegin üheksakümne kolmandal aastal ja mis loodi Jacques Delors'i poolt üheksakümne neljandal aastal, ei saa tegelikult sellist investeeringutel põhinevat äh, kasvu edendada. EFS iseenesest võib, äh, ta võib äh, anda välja võlakirju, aga ta ei pea lootma liikmesriikide võlgadele. ja meil ei olegi mingisugust uut plaani vaja koostada. üheksakümne neljandal aastal äh, otsustati TEN-projekte finantseerida, need on Euroopa-ülesed transpordikoridorid ja võrgud, mis juba ka katavad lairiba vajadusi. Amsterdami üheksakümne seitsmenda aasta ettepanek laiendas EIB võimalusi investeerida tervisesse, linnade taastamisse, haridusse, rohelisse majandusse ning VKE-de toetamisse ja see, seda saab teha võlakirjadega, see oligi üks esialgseid eesmärke ja mina soovitasin ka, et need EIF-i võlakirjad peaksid riskikapitalifondi finantseerima. aga nüüd on see kõik juuksekarva otsas ja pole sellega tegeldud EFS-ist loodetakse, et sellest saab era- ja avaliku sektori partnerlus, aga avaliku sektori raha lihtsalt ei ole, nii nagu minister Šurek väga hästi ütles. Ehm, Jürgi Katainen on väga õigesti öelnud, et äh, finantsvõimendus viisteist on liiga kõrge, see tuleb vähendada viieni. ja äh, fond ei vasta äh, Junckeri esialgsetele tingimustele, millest ta rääkis selle äh, plaani vastuvõtmisel äh, eelmise aasta juulis. see fond ei hakka majandust taastama. see fondi arutelu ei ole mitte töötuba, vaid jututuba olnud. ja nüüd kuidas me saame üldse rääkida, millised investeerimiskriteeriumid tuleb paika panna, kui me ei tea, kes seda peab tegema ja millal? EFS-i plaan võeti vastu kaheksa kuud tagasi, selle kinnitas Euroopa Parlament. kas veel läheb kaheksa kuud, enne kui jää hakkab murduma ja hakatakse investeeringuid tegema? ma ei väida, et fond äh, tuleb kõrvale jätta või blokeerida seda, kuid ma loodan, et Euroopa Parlament ka oma eel, eelseisvas raportis tunnistab seda, et EIB ja Euroopa Investeerimisfond EIF on juba need invest-, investeerimisinstitutsioonid, mis võimaldavad majanduskasvu ja investeeringuid ilma uute institutsioonideta, ilma aluslepingute muudatusteta ja ilma täiendavate garantiideta. kui ma tõesti Tšurek ütles, et uut fondi on vaja e, ja Bruegelis esitati talle ka vastav küsimus, siis ta ütles, et selle fondi suurus e, peab olema teistsugune kui EIF-il. E EIF oli ainult neli koma viis miljardit VKE-de toetamiseks, aga tegelikult see ei ole mingisugune, mingisugune põhikirjaline tingimus, sest see on lihtsalt vale arusaam veebilehelt artikkel kaks üks ütleb, et eh, selle fondi ülesanne peab olema ühenduse eesmärkide saavutamine ja minu soovitus oli, et Euroopa Investeerimispangal peab olema väga lai volitus vastavalt põhikirjale, toetamaks VKE-sid ja artikkel kaks kaks ütleb, et fondi eh, eh, tegevus äh, võib toetada laenutegevust, see tähendab, et võib välja anda äh, võlakirju, EIF, EIB äh, on äh, sellest ka rääkinud kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal Majandus- ja Sotsiaalkomitees, toetat-, kes siis ka toetas neid ettepanekuid selleks, et taastada Euroopa Liidu majandust. ja teiseks, kust see raha tuleb, kui ta Saksamaalt ei tule? Äh, seda äh, raha saab tegelikult äh, leida siis, kui üldised ülejäägid tekivad, neid saab lihtsalt taaskasutusse võtta. Pinko ütles kaks aastat tagasi, et ta soovis pikaajalist avaliku sektori investeeringut, sellepärast et pensionifondid ei andnud käegakatsutavat tulu ja eh, kaks tuhat kaksteist lihtsalt eh, Euroopa eh, erasektori investeeringud teenisid kahjumit ja siis sooviti avaliku sektori võlakirju kümneaastaste tähtajaga või pikemaid ja, ja Euroopa Investeerimispank saab tõesti teha seda Äh, mina äh, hindan väga Maistati sõnavõtu ja tema seisukohti. detsembris ütlesin ma ühel kohtumisel siin Brüsselis, et kõik äh, tõstku käed, kes teavad, et EIB laenud ei lähe liikmesriigi võlas arvesse kõik tegelikult soovisid ju majanduskasvu ja tunnustasid seda mõtet ja Philipp eh, ise kinnitas seda, aga me peame siiski olema eh, kõik mures ja EIB peab ka olema mures eh, oma kolm, kolme A reitingu pärast, sellepärast et pensionifondid ei tooda ja seetõttu tuleb EIV-d seaduse järgi toetada nii, et ta saaks ülejääke taaskasutusele võtta. selliseid vahendeid on sadades miljardites ja seda peaks saama tegema ilma, eh, ilma põhikapitali suurendamata. nüüd eh, eh, räägime veel võimendusest ja kordajatest finantsinvesteering peaks olema erasektori äh, panusega seotud, aga investeerimiskordajad äh, tulevad pangast kaks koma viis kuni kolm. Äh, mida see tähendab? näiteks sada miljardit investeeringuid, mida saab riigifondidest, sõltumatutest fondidest ja nende ülejääkidest ja vastava kordajaga on võimalik saavutada kolmsada tuhat miljardit ja sellise lubaduse Juncker andiski juulis. aga e, valitsused ei peaks olema sugugi hirmul e, võlakirjaturgude reitingute pärast, reitinguagentuuride pärast. kaks tuhat kaksteist Standard and Poor'd e, vähendas üheksa liikmesriigi võlareitingut üks puudutas lihtsalt kärpeid, kärpeid ja kärpeid nii valitsussektoris kui erasektoris, eratarbimises, aga see ei taga veel riigi võlakirjade usaldusväärsust ja nüüd minu arvates ei olegi mingeid uusi investeerimiskriteeriume vaja siin on nüüd äh, loodud paneel, et, äh, et sobivaid investeeringuid äh, välja valida ja, ja, ja jälle juttu puhuda. selge on see, et tuleb investeerida tervisesse, haridusse, linna, linnastutesse, aga see võib midagi tohutut tähendada. avalik transport, metroo, elekter, gaas, veevarustus ja siis veel erasektori eh, ehitustegevus. see on juba praegu kõik täiesti elujõuline ja mingisugust reitingut sellele vaja ei ole. Eh, minu arvates eh, tuleks arvestada neid, neid soovitusi, mille ma juba tuhande üheksasaja üheksakümne kolmandal aastal tegin Jacques Delorsile. meil ei ole vaja mingit uut Eh, keerukat finantsinstrumenti, eh, millest rahvas aru ei saa. küsige mõnelt trammijuhilt, eh, mis see EIFS on? ja ärge oodakegi, et te saate selge vastuse. vaja on uut kokkulepet Euroopale, New Deal for Europe, nii nagu kolmekümnendatel aastatel Roosevelti New Deal. siis otsustati investeerida keskkonda, sotsiaalsektorisse nagu Tennessee Valley ja mõelge, milline edu teda saatis. ta suutis peaaegu kakskümmend viis prot-, kahekümnelt viielt protsendilt seitsme aastaga kümnele protsendile tööpuuduse vii-, viia. see oli teise maailmasõja eelõhtul ja ta suutis seda teha eh, föderaaleelarve keskmise eh, defitsiitiga, mis oli ainult kolm protsenti ja see ongi Maastrichti kriteerium muide. seega, olge ettevaatlikud. ärge kiirustage, ärge jätkake oma jututubasid selleks, et jälle mingit uut fondi luua, vaid tunnistage, et meil on olemas kaks institutsiooni, Euroopa Investeerimisfond, pank, kes saab raha pensionifondidest, siis on Euroopa Investeerimisfond, mis saab kasumit äh, taaskasutada ja kaheksa kuu pärast äh, on kõik asjad korras. tänan. aitäh ka teile, härra Holland. me näeme nüüd, et meil on tõesti väga erinevad vaated ja see on ainult kasulik ja me teame, et äh, kõik ei arva, et Junckeri plaan oleks üldse Junckeri oma. see on äh, ka üks huvitav seisukoht, mille üle saaksime vaielda ja arutleda. nii et äh, raportöörid on nüüd küsimused ette andnud ja te saate hakata neid arutama. Hugo Pulman esimesena, Uudo Pulman esimesena kolm minutit. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente suur tänu, härra esimees. ma tänan kõiki kõnelejaid, kes paneelis sõna võtsid ja mul on hea meel, et kõigi kõnelejate seisukohad kokku ei langenud. minagi tahaksin rääkida just nimelt sellest, mis see Junckeri plaan üldse on. see annab meile rohkem kui investeeringud. ta annab meile ka võimaluse vähendada bürokraatiat, süvendada ühisturgu ja toetada ettevõtlust, äh, sealhulgas ennekõike väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid. Junckeri plaan on instrument, mis on lisainstrument äh, ega ohusta seda, mis meil juba olemas on, see pelgalt äh, täiendab seda, mis meil juba on ja ei asenda mitte midagi. ma leian, et sellest plaanist saab ainult võita kuulus Portugali poeet ütles suurte maade avastuste ajal seda, et äh, laevad äh, lähevad välja, neil on inimesed, kelle saatuseks on surra, avastades uusi asju. meie aga ei peaks äh, nii negatiivselt vaatama neid uusi algatusi, mis meie ette on pandud. tõepoolest, maailmas on palju asju, mis on veel avastamata, palju projekte, mida saaks teostada ja mis on täiesti teostatavad on ruumi, et luua uusi töökohti, on ruumi, et äh, saavutada majanduskasv. aga siiski teeb ka mulle üks asi muret. me peame tegema eelvaliku enne kui ähm, otsustame, milliseid investeeringuid tehakse ja selleks kutsutakse kokku nõukogu, kes selle eelvaliku teeb. aga kui me tõepoolest tahame investeeringuid mobiliseerida, siis tuleb tagada, et selles töös oleks hõlmatud ka Euroopa Komisjon. ja nii ongi ju kavas aga ka ühtekuuluvuse küsimus teeb mulle muret. tegemist on ju sellise plaaniga mis peaks lahendama turutõrgete probleemi. me peame selgelt väljenduma ja ütlema, et see nõuandev platvorm, mis on ka plaani sisse arvatud ja mis peaks meil aitama projekte paremini struktureerida, on tegelikult ju selline platvorm, mis meie meelest peaks olema tasuta kõigile läbi, kõigile ligipääsetav, ehk siis võimaldama ka paremat territoriaalset ühtekuuluvust. kui tõesti esineb turutõrkeid ja selliseid lünki, mis tuleb täita, siis on vaja ühtekuuluvuse küsimus lahendada. tuleb tagada, et investeerimisplatvormi abil õnnestub projektid paremini struktureerida ja siis saame selle äh, ka paremini täita, selle plaani. aitäh, Pulman, palun! aitäh, härrad esimehed, aitäh ka ekspertidele. ma leian, et me saame oma arutelusid väga dünaamiliselt pidada, kui me nüüd nendele huvitavatele ettekannetele lisame ka huvitavad äh, küsimused. Stewart Holland, teil oli tõesti väga värskendav äh, ettekanne, aga küsimus on siiski järgmine see parlament siin ei saa investeerimispangale öelda, mida saab teha ja mida mitte. mul on sellest küll kahju, jah. see parlament siin ei ole ka see, mis saaks investeerimisfondile öelda, mis tuleb ette võtta, ka sellest on mul väga tihti väga kahju. ja veelgi rohkem on mul kahju sellest, et me ei saa ka liikmesriikidele ette kirjutada, mida teha nii et nüüd tuleb meil selline toode välja töötada, te ütlesite, et ei taha seda blokeerida ega mitte ära kaotada, nii et küsimus on siis selles, et mida te tahate siis muuta. see on meie töö aluseks, nii et tõesti, palun tehke konkreetsemaid ettepanekuid selle kohta. mulle meeldis väga härra Maistadi ettekanne, ma toetan väga paljut, mis ta ütles, aga mul on siiski kaks küsimust üldiste märkmuste märkuste kõrval, jah, väga õige on see, et te ütlesite, et parlamentaarset kontrolli tuleb ka juhtivkomisjonile ähm, äh, laiendada ja tõesti väga tähtis on mõelda selle peale, kuidas need institutsioonid tõesti ka siis toimiksid. aga mul on ka kaks küsimust. kuidas hoolitseda selle eest, et need nüüd uuesti kätte võidetud vahendid ka tõesti läheksid riskantsematesse investeeringutesse? tahe on olemas, aga ei ole mitte mingit kohustust. kuidas on võimalik äh, hoolitseda selle eest, et investeeringud läheksid rohkem sellistesse valdkondadesse, mida härra Krooning siit välja tõi ja me jagame seda lähenemist. võib-olla oleks see ka parlamendi huvides siin selle uue fondi investeerimisvalmidust nii-öelda juhtida, et projekt projektid, et rahastust saaksid sellised projektid, millesse võib-olla nii meelsasti investeerida, nii et millised sätted me saaksime ette kirjutada, see on meie jaoks nagu selline must kast, mille puhul me ei tea, mis seal täpselt sees toimub. teine küsimus, kas Euroopa Investeerimisfond peaks jätkama VKE-dega täpselt samamoodi nagu siiamaani? ma ei usu, et see peaks nii olema. kuidas me saaksime Eh, välja töötada strateegia, mis tõesti aitaks väikese keskmise suurusega ettevõtteid. Eh, ei piisa sellest, et pangad neilt lihtsalt riskid ära võtavad, sest siis otsustavad pangad, keda nad toetavad ja milliseid riske nad on valmis maandama. meil ei ole mitte mingit mõju selleks, et VKE-de olukorda parandada. härra Patiga olen ka nõus ja küsin temalt, kust näeb tema võimalusi riiklike toetavate pankade kaasamiseks? Neil on jah oskusteave, neil on ka võimalused. kas need ei võiks olla, kas need pangad ei võiksid olla mõistlikuks partneriteks strateegiliste investeeringute fondi uue strateegia väljatöötamisel ja kuidas see koostöö siis teie arvates välja peaks nägema? aitäh, härra Maistat, palun. kaks minutit igale kõnelejale. Merci, monsieur president suur tänu, härra esimees. ma tahaksin vastata härra Fernandesile ja ka härra Pulmanile esimese küsimuse osas. see on äh, seotud investeerimiskomitee rolliga. minu meelest äh, ei ole see investeerimiskomitee roll äh, välja valida neid nii-öelda eelselekteeritud projekte, sellepärast et esimeses määruse eelnõus, mida mina nägin, oli öeldud, et investeerimise investeerimiskomisjonil või komiteel küll on see ülesanne, aga minu meelest on see vale, sellepärast et ei saa ju öelda, et need kuus eksperti, kes sinna kokku tulevad, ükskõik kui pädevad nad on, saaksid valida välja sadade projektide hulgast, mis neile esitatakse, need õiged. see on ju väga tehniline töö. seda peaks tegema Euroopa Investeerimispank. Euroopa Investeerimispangil on, pangal on selleks vajalikud ressursid ja on alati võimalik hankida ka lisaressursse. mina leian, et investeerimiskomitee roll on äh, viimase tekstiversiooni järgi küll äh, pigem ikkagi äh, kontrollida, et need projektid, mis juba on eelnevalt välja valitud ja välja valivad need riigid ise, et need projektid vastaksid tingimustele, mis on määrusega ette nähtud, täpsemalt siis määruse artikliga viis ja et nad vastaksid üldiselt sellele orientatsioonile, mis pilootprojektide komitee on ette näinud. ja see tähendab seda, et tuleb tagada mehhanism äh, ka riskantsemate projektide finantseerimiseks, sest riskantsed projektid naljalt äh, äh, rahastust ei leia, selles on investeerimisprojektide komitee mõte. ehk siis vaadata, kas vastab tingimustele ja milline on risk vastavalt pilootprojektide komitee välja töötatud programmile, see on nende, nende roll ja mis puudutab nüüd seda, et teatud projekte tuleb rahastada, siis tuleb mõelda ka sellele, mis on selle eesmärk. ja tuleb selgelt äh, aru saada, äh, kes äh, milliseid ülesandeid täidab, ülesanded jagatakse selle järgi, kes on mida paremini suuteline tegema ning alati tuleb mõelda sellele, milline on meie üldine orientatsioon ja millised on need prioriteedid, mis pilootprojektide komisjon Euroopa Parlamendi kontrolli all on paika pannud nii et, et projekte tegelikult valib kokkuvõttes ikkagi pilootprojektide komitee ja ka parlament. tahtsin, et te sellest äh, aru saaksite, aga härra esimees juba näitab, et ma olen oma aja täis rääkinud, nii et äh, lähme siis kiiresti edasi. siiamaani ei ole ma näinud tegelikult mitte midagi uut, mis puudutaks äh, VKE-sid. kui me seda teksti loeme, siis on kohe selge, et investee-, et investeerimisfondile antakse tegelikult vähem teha, äh, kui võiks, kui me mõtleme VKE-de äh, toetamisele, kui me mõtleme äh, sellele, et pangad võiksid anda laenu VKE-dele või et võiks kasutada rohkem riskikapitali ka VKE-de puhul, siis tegelikult võiks see uus investeerimisfond teha rohkem, mitte ilmtingimata palju erinevaid asju, aga rohkem aitäh, härra Runings! suur tänu! mina püüan tõesti vastata väga lühidalt. kuidas saab neid kriteeriumeid tõsiselt võtta? ma vastan sellele kolmel tasandil või kolmes osas. kõigepealt äh, meil on Euroopa poliitikad ja Euroopa eesmärgid, neid tuleb võtta tõsiselt. roheline majanduskasv on nüüdseks põimitud vähemalt Äh, kahteteistkümnesse väga olulisse äh, poliitika eesmärki ja ka poliitilisse paketti, mis meil Euroopas on. nii et äh, kui te tahate neid eesmärke tõesti täita, siis äh, tulebki nendest äh, lubadustest kinni pidada. teiseks on meil ka mitmeid äh, märkimisväärseid tõendeid selle kohta, et roheline majanduskasv on tõhus, et see töötab ja toob ühiskonnas kaasa soovitud mõju ning seda mitte ainult keskkonna ja kliimamuutuste koha pealt, vaid kindlasti ka majanduses endas. kui me vaatame määruse eelnõu artiklit viis, kui me seda vaatame, kui me seda tõsiselt võtame, siis äh, seal on ju viis tingimust, millest kolm on tihedalt seotud nende eesmärkidega, mida ma just äh, selgitasin. Nende hulgas on äh, ka näiteks teadusuuringute eesmärk Horisont kahekümne kahekümne raames, milleks on ette nähtud umbes kakskümmend milja-, miljardit eurot, mis on väga suur raha selle paketi toetuseks ja kolmandaks siis ütleksin ka seda, et Euroopa Keskkonnaagentuur on samuti oluline. meie selles agentuuris oleme pidanud läbirääkimisi Euroopa Investeerimispangaga selles osas, kuidas meie saaksime panka toetada nende investeeringute alal. nii et äh, need on siis minu kolm vastust sellele küsimusele. aitäh teile, härra Aabad! suur tänu, ka minul on kolm märkust Edis, esiteks ma nõustun täielikult härra Fernandesega, tal on õigus. ta ütles, et Euroopa Investeerimisfond ei ähm, asenda mitte ühtegi olemasolevat instrumenti, ta ei saagi seda teha. ma tean, et üks äh, tähtis äh, punkt on siin ka see nimi, et selles nimes on sees sõna fond aga fond tegelikult eh, ei sisalda endas mingit raha, see on garantii, mille Euroopa Komisjon Euroopa Investeerimispangale annab, ehk siis eh, see on eh, garantii äh, mis tähendab seda, et pangad võtavad endale suurema riski, kui neil praegu on. see peaks olema oluline, sest et tegelikult ei looda uut rahastamisvahendit, antakse lihtsalt garantii. teiseks ütles härra Pullman, et äh, mis me saame teha, et see fond tõesti toimiks, kuidas seda tagada. ma arvan, et teeme lihtsalt selle, mida meil on võimalik teha. kõigepealt loome vajaliku ex-ante mehhanismi äh, selle fondi personali jaoks ja seejärel äh, viime läbi ka ex-post hindamise ja kui need kaks asja on paigas, siis õpime lihtsalt äh, tegutsemise käigus äh, ja korrigeerime oma käitumist äh, vastavalt vajadusele. ma arvan, et see ongi parim, mis me teha saame. kolmandaks, te küsisite, mida saavad teha siseriiklikud pangad ja jällegi, nad annavad garantii Euroopa investeerimisvahend teeb koostööd nende pankadega ja nii me oma tugevuse saavutamegi, nii lihtne see ongi. meil on pangad ja meil on ka panganduse määrus või eh, pankade määrus, mis kehtib kõigile, mida eh, madalam on risk või mida paremini see on maandatud, seda suurem on meie jõud ja ma usun, et eh, et me saame tegutseda kas kõik eraldi, kõik liikmesriigid eraldi või äh, äh, kollektiivselt investeerimisplatvormide äh, raames. Te kõik teate ju üle-euroopalist investeerimisplatvormi, mis võibki meid kõiki aidata, suur tänu! suur tänu ka teile, härra Holland! aitäh nende esimeste küsimuste ja märkuste eest! mina vastan väga lihtsalt. Philipp Maistat rääkis äh, meile sellest, et äh, investeerimiskomitees on ainult kuus eksperti, kusjuures nad ei tööta isegi täisajaga ja nad peaksid siis nüüd mitme, mõne kuu pärast ametisse asuma ja hakkama järjest äh, arutama neid projekte. tegemist ei ole ju fondiga, kus on tohutult palju raha, see on pigem vahend, mille abil paremini tööle panna olemasolevad instrumendid, see on garantii, aitäh! aitäh ka teile! nüüd äh, annan ma sõna liikmetele. proua Karte Sabal, kes on meie komitee variraportöör ja kes saab sõna pooleteistkümneks minutiks, palun. suur tänu. mina, mina tahaksin esitada teile need küsimused ja need kahtlused, mis minu peas juba äh, tükk aega äh, tiirlevad. muidugi on mul äh, kõneks nüüd ainult poolteist minutit, aga proovin sellega toime tulla. meile on esitatud plaan, mille suhtes võib olla kriitiline või ka vähem kriitiline, aga mille puhul tuleb siiski tõdeda, et me püüame sellega Euroopa Komisjoni õigusloomelist algatust paremaks teha me peame endalt küsima, kuidas me saame vähendada Horisont kaks tuhat kakskümmend kärpeid ja nende mõju üks võimalus selle kahjuliku mõju leevendamiseks on ju vaadata, kust veel raha saaks, mismoodi me saaksime ära kasutada erinevaid eelarve ülejääke. see on üks võimalus, aga on ka teine võimalus ja siin tahaksin ma küsida, mida härra Maistat arvab. kas te, kas te olete nõus, et see kaheksa miljardit eurot ehk garantiifond, mille me oleme algusest peale blokeerinud, et seda oleks võimalik kasutada, et seda oleks võimalik vähendada ja kui me seda teeme, kas me siis seame kuidagi ohtu investeerimisfondis osalemise või selle käivitamise, see on minu esimene küsimus. ja teiseks, kas te arvate, et Euroopa Investeerimispank võiks anda rohkem kapitali kui need viis miljardit, kui ta kasutaks ära ülejäänud või eelnevate aastate eelarve ülejääke. kas oleks võimalik eraldada ka rohkem raha, mis tähendaks seda, et raha lihtsalt on rohkem? mul on tegelikult veel küsimusi, aga olen sunnitud lõpetama, aitäh. suur aitäh eelarvekomisjonist. härra Kermel no.. aitäh, härra esimees. tahaksin veel kord äh, tulla selle juurde, et ECR fraktsiooni arvates strateegiliste investeeringute fondiga on väga palju küsimusi lahtised ja meie jaoks on väga tähtis üks küsimus, nimelt kust tuleb teie optimistlik vaim, et meil on võimalik kõik need probleemid, mis siin on riburadapidi välja toodud, ka tõesti lahendatakse? tahaksin siin tulla põhimõtteliste küsimuste juurde. ma ei saa aru, kuidas on võimalik seda investeeringu mahtu leida, ilma et me teaks, millised need projektid on, kuhu hakatakse investeerima. ma ei ole kuskil näinud seda lauda, kus oleks kaustad investeerimisprojektide kohta, näen ainult seda lauda, kus on rahapatakad. me ei taha, et riik hakkaks meie majandust juhtima, me teame minevikus näiteid selle kohta, et seda üritati teha ja kuidas see kõik lõppes. tundub, et siin tõesti üritatakse üha rohkem juhtida otsustada, kes ja mida rahastab, kes aga tagab, et need projektid on jätkusuutlikult rahastatud. seda kõike saab tagada ainult ettevõtja, mitte aga riik. kui me liigume selles suunas, siis me läheme täiesti vales suunas. ja ma ei saa seda fondi hädavajalikkust aru ka sellepärast, et praegusel hetkel meil on väga palju raha, keskpangad on paisanud raha turgudele, intressimäär on null, nii et kus teil on siin rahapuudus, meil on puudu projektidest ja praegu on suur oht hoopis selles, et me väga kõrge riskiga projekte hakkame finantseerima, aitäh. aitäh. rahvapartei. minister Otmar Käras. härra Partaras, palun jah, härra esimees, daamid ja härrad, ma jätkan sealt, kus äh, härra Pullmann lõpetas, ütles härra Karas. me ei räägi siin mitte sellest, et me lihtsalt analüüsime ja peame soovikontserti, me pigem tahaksime, et iga ekspert ütleks konkreetse nõudmise, mis komisjoni ettepanekus peaks kirjas olema. iga ekspert võiks öelda, mis on tema jaoks kõige tähtsam. teiseks, härra Karas, palun pange oma telefon ära, ütleb härra esimees, sest muidu on tõlkidel väga raske teid kuulda. ma tahaks, et iga ekspert, kordab härra Karas, ütleks, mis on tema jaoks kõige tähtsam punkt mida tuleks muuta komisjoni ettepanekus? selleks, et neid eesmärke oleks võimalik paremini ellu viia. teiseks, härra Maistad ütles, et kuusteist miljardit lisandväärtust, et seda ei ole võimalik selgelt näha nii et kust see raha peaks siis tulema selleks, et äh, härra Maistad saaks ka öelda, et jah, sellel kuueteistkümnendal miljardil tõesti on ka lisandväärtus. ja kolmandaks, kas on õige see, et selle fondiga on võimalik eesmärke täita ainult siis, kui me sellesse määrusesse kirjutame sisse et äh, selle fondi kaudu ei tohi rahastada mitte ühtegi projekti, mis saab rahastust juba praegu olemasolevatest teistest fondidest. aitäh, ütleb härra esimees. härra Depree, palun järgmisena Uh, merci, monsieur le président et merci à l'ensemble des orateurs pour ce suur aitäh ja suur äh, aitäh selle inspireeriva mõttevahetuse eest härra Maistet ütles, et investeerimisplaan on väga oluline ja Keskpanga koostöö arvates on see ka on tähtis praeguses majandusolukorras. see äh, plaan peaks aitama VKS-id, aga kui ma vaatan seda regulatsiooni, siis seal ei räägita midagi VKS-t. E, e, VKE-dest räägitakse kuni kolme tuhande töötajaga ettevõtetest, see võib olla Microsoft, Google või ma ei tea, mis, midagi konkreetset VKE-de kohta ei ole öeldud, kuidas te seda näete? teiseks kui te ütlete, et meil on siin äh, uued meetmed, iga aasta peaks vähemalt kakskümmend miljonit leidma Euroopa Investeerimisnõukogule, äh, nii nagu teie ütlesite, ähm, härra Maistet, Keskpank on ainus äh, garantiist kasusaaja ja investeeringute puhul on garantii kakskümmend protsenti, võimendus viis ja siis tehakse ettepanek äh, prioriteetsed äh, programmid välja äh, selitada, seal on ka näiteks SEF, aga kui te ise ütlesite, et täiendavus ei ole garantiiks, siis tuleb leida vastavad mehhanismid. määruses ei ole ka kirjas seda ja siis ütlesite veel, et investeeringud äh, võivad kontsentreeruda ainult teatavatesse riikidesse, aga see on ju ikkagi väga oluline. arvestades kõiki neid asju, me tahame garantiifondi toetada, kas tõesti peab praegu ütlema, kuidas need kaheksa miljardit leida? kas lihtsalt poliitikutena öelda targalt, et Äh, iga aasta vaadakse äh, regulatsioon läbi ja vastavalt eelarvele leiame vahendid, mida on garantiifondi finantseerimiseks vaja. mina arvan, et on tähtis siiski leida mingisugune alternatiiv nendele artiklitele kaheksateist ja üheksateist projektis, tänan. Thank you, now miss. suur aitäh, Floriada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 otsustati teha iiri keele tõlkele erand, praegu seda tõlget ei ole. Oh, vabandage, ei ole, tõlget ei ole. meil lihtsalt ei ole siin sellise süsteemi järgi teiekeelset tõlget pakkuda, kasutage palun mõnda teist keelt või vastasel korral me ei saa teile sõna anda lihtsalt. Well, ceapan ghfuil aspa dé an cuasaí den láthas an sá ní éon tíim leis agus nílim chun láir atanga eile gaalann se mo hanga dúchasach agus fan ceartsin na gom. Só gur mágad nílim chun láir a méle. Okay, so we move to the next speaker. Läheme siis edasi sõnavõtjatega. proua Tremosa või härra Tremosa. Tremosa is not here. teda ei ole kahjuks. Demasi härra Demasi. Um, for... aitäh, kõigepealt suur tänu meie ekspertide sissejuhatuse eest. minu arvates äh, kolleeg Hollandi sissejuhatus oli tõesti väga konkreetne ja Euroopa Parlamendi vasakpoolne fraktsioon toetab teid, me tõesti oleme valmis teie ettepanekuid konkreetsete muudatusettepanekute näol ka sellesse raportisse sisse viima minu fraktsioon on veendunud, et hoolimata sellest, et meil on likviidsus olema, et meil on madalad investeerimis, vabandust, intressimäärad, eh, ei ole meil siiski õnnestunud erasektori investeeringuid suurendada ja praegusel hetkel tundub, et öeldakse, et need, kes majandusest midagi ei tea, ei tea ka mitte midagi investeeringutest. me räägime siin sellest, et me toetame avalikku ja era- sektori koostööd ja isegi Saksamaa kõrgem kohus on öelnud, et see on vahel siiski liiga kallis lähenemine, sellepärast et avalik sektor peab erasektori laene äh, rahastama. mitte keegi pole aga seda välja öelnud. ma ei saa aru, miks valitakse selline lähenemine. Öeldakse, et seda tehakse sellepärast, et võlad on niigi juba praegu suured ja härra Hollande ütles, et investeerimispanga kaudu peaks olema võimalik ka siin midagi ära teha, ilma et me hakkaksime siin Maastrichti kriteeriumitele viitma sellepärast tahan teada, kuidas põhjendatakse seda, et liikmesriikide panused võetakse Maastrichti kriteeriumitest välja, mitte aga avalikud investeeringud, mis aga ka toovad endaga kaasa varasid ja kas tõesti selline lähenemine on ressursitõhus lähenemine? tahaksin, et härra Stewart Holland vastaks sellele küsimusele. Thank you uh.... suur aitäh kes rohelistest äh, eelarve küsimustest sõna võtab? mul on kaks nime siin. härra Tarand, palun uh,. Actually I don't need to. suur aitäh. Äh, ma ei peagi midagi küsima, aitäh. Thank you. Now for the FTD budget committee. suur aitäh. FTD eelarvekomisjon, Raatsaani, palun. suur tänu ma tahaksin sõnavõtjaid tänada, sest pärast nädalat silmakirjatsemist ja õigustamatut entusiasmi hakkame lõpuks aru saama, kuidas asi toimib ja mis alustel. tundub, et see ei ole eriti teostatav kõik. nüüd, mul on kõnelejatele järgmised küsimused. kõigepealt tundub, see plaan on EIB võlakirjade ellurakendamiseks välja mõeldud. pilootprojekti faasis ei saadud äh, eriti rahuldavaid tulemusi. näiteks Hispaanias oli tegemist täieliku läbikukkumisega, avaliku sektori raha raiskamisega ja ähm, ma tahaksin teada, mida äh, siin külalised arvavad nendest tähelepanekutest. teiseks kasutatakse era- ja avaliku sektori partnerlust, aga väga sageli on selliste instrumentide puhul näha, et äh, selline partnerlus lihtsalt ei toimi. tuuakse kaasa täiendavaid riske ja projektide äh, kahjum läheb avaliku sektori kaela. Äh, kui tegemist on eduga, mis on väga harv, siis privatiseeritakse projekt. nii võib-olla on meil muid võimalusi, mitte seda PPP varianti kasutada. ja kolmandaks on tekkinud oht, et põhilised avalikud teenused erastatakse. kuidas saab seda vältida? tänan. kolleeg Eichhardt, palun. suur aitäh, tahaksin jätkata seda debatti eriti lähtudes sellest finantsvõimendusest, me ei peaks kordajatest rääkima, vaid pigem võimendusest, ja näiteks tegurist viisteist. mind natukene ajab segaduses eh, vahe härra Paniksi ja härra Maistese sõnavõttude vahel, et kui me teame, et see fond peaks aitama meid eh, surnud seisust välja saada, siis ei ole ju millegi tavalisega tegemist, tegemist on millegi täiesti uuega, leida uued investeerimisvõimalused transporti, majandusse, nii nagu härra Prääning ütles, aga EIB eh, e praegune kogemus äh, ja võimendustegur ja energiatõhususfondi äh, edukus, siis tegelikult äh, võimendustegur oli seitse ja kui tõesti hakata midagi suurejoonelist muuta, siis ei saa loota, et see võimendus oleks viisteist. me ju äh, ilmselt edendame täiesti tavapärast ettevõtlust võtame raha ära Horisont kaks tuhat kahekümnest, seal on ju osaline, äh, osaliselt grantide raha ja nüüd äh, liigutakse sellest eemale, sellest võimalusest luuakse EFSI. kuid te ei taha võimendust suurendada ja tahate samas erasektorit kaasata, kuidas te saavutate seda? sest süsteemi on juba sisse kodeeritud see, et erasektor saab kasu, aga avalik sektor kannab kahjume. või te tahate tõesti liikmesriikidelt rohkem investeeringuid, aga praegu liikmesriikidel küll erilist isu kaasalüüa ei ole, seega tahaksin paremat visiooni, selgitust selle kohta. muidu tekib lihtsalt jututuba. suur aitäh. Econ komisjon, härra Vali Eh, si pensavo ci fosse solo uno slot eh, per gruppo. suur aitäh. ma arvasin, et eh, fraktsiooni nimel saab sõna ainult üks inimene, aga nüüd ma olen väga rahul sellega, et mulle sõna anti. aitäh teile. ja nüüd minu küsimus. tahaksin Euroopa Keskkonnaagentuuri direktorile küsimuse esitada gaasimahutite projektid liikmesriikidest, mida te neist arvate? Hispaanias on selliseid keskkonnasäästlikke projekte varem olnud, Castro näiteks, võib-olla sellised uued projektid äh, hakkavad pigem probleeme tekitama, ebast-, nad on ebastabiilsed, tekitavad pinnases äh, äh, reostust, inimesed on väga mures selliste projektide pärast. aga nende taga on, tundub olevat väga tugev lobi seega tahaksin teada, mida te arvate sellistest projektidest. ja nüüd äh, lõpetame kahe arvamuse raportööriga ITES-t ja TRAN komisjonist, Katalin van Bremt, palun, tööstuskomisjon. aitäh härra esimees, suur tänu kõikidele ekspertidele. mul on küsimus, mida tegelikult teised on ka juba tõstatanud, aga minu arvates tuleks seda täpsustada sest mina vastutan koos teistega selle arvamuse eest, kust siis saadakse raha Horisont kaks tuhat kakskümmend programmile. ma eeldan, et ekspertidel on õigus, kui nad ütlevad, et absurdne on võtta raha öö, äh, eelarvest, mis on ette nähtud taristu jaoks öö, äh, ja et me võtame selle raha nüüd selleks, et anda tagatist, nii et ma arvan, et äh, parlament peaks siin alternatiive otsima. küsimus on nüüd ka projektide kohta, et millised need võiksid olla. meil on Euroopa Investeerimispankaga kogemusi ja ma olen täiesti nõus sellega, mida siin selle kohta öelda. me peame tõesti täpselt kriteeriumid paika panema, see, mis määruses on kirjas, sellest ei piisa ja küsimus on küll lihtne, aga ma tean, et vastus ei ole lihtne. kuidas me hoolitseme selle eest, et see, mis on artiklis viis lõikes kaks kirjas, et see on ju praegusel hetkel lahtine. me teame, et mingisel hetkel võib siiski otsustada, et toetame siin kivisöejaamasid selle asemel, et me toetaks jätkusuutlikku arengut, alternatiivseid energiaallikaid et kuidas me saame need projektid niimoodi defineerida ja sihtmärgistada, et Euroopa Investeerimispank peab toetama jätkusuutlikke projekte? suur aitäh! transpordikomisjoni raportöör Essa Sender, palun um,. suur aitäh! ma ei teagi, kelle poole oma küsimusega pöörduda, võib-olla härra Maistat võib äh, aidata mind. minu küsimus puudutab täiendavust. kas meil on praegu otsekohe neid miljoneid eurosid vaja või äh, ja saame selle summa kuidagi pikema aja peale ära jaotada, nii et, et see fondi ei ohustaks? härra Holland, kui ma teid õigesti aru sain, siis teie ütlesite, et EIB laenud ei tulnud liikmesriigi võlgades arvesse. kas saaksite selgitada mulle seda, sellepärast et liikmesriikide kogemused minu meelest räägivad vastupidist? kuidas saaksime me teha nii, et see instrument oleks atraktiivne investeeringutele transpordisektori jaoks. avaliku sektori äh, huvitatus tegelikult põhineb praegu ainult teemaksudel, äh, midagi muud ei ole. kas ei oleks tõesti tore, kui meil oleks äh, keskkonnatööstuse Silicon Valley loodud, aga lihtsalt meil ei ole mida, vajalikke tingimusi selleks komisjon ei oska ka meile arvandmeid anda. keskkond äh, ja energia. Äh, ma arvan, et me ei ole valmis väga järskudeks muudatusteks, aga võib-olla te selgitaksite meile seda ja nüüd haravad ja VKE-d. mis te arvate? kas EIB-l on praegu äh, võimalus äh, ka mikroettevõtteid ja FIE-sid toetada? ja veel üks küsimus härra Maistedile. kuidas on võimalik leida neid inimesi, kes on kõige vajalikumad? question but unfortunately only two minutes for each speaker. For Äh, vabandage nüüd, need olid kõik väga olulised küsimused, aga kaks minutit ainult igale ühele, igale vastajale. härra Maister, suur aitäh. Äh, mul oleks küll nii vähese ajaga äh, korrektselt kõigile olulistele küsimustele vastata. paljud küsimused puudutasid garantiifondi. artikkel kaheksa määruse projektis näeb ette, et tuleb saavutada see et, et viiskümmend protsenti garantiist tuleb Euroopa Liidust. see on üsna sobiv. see võimaldab EIB-l palju suuremat riski võtta, kui ta seda praegu teeb, näiteks väljaspool EIB-d Liidust teostatavad operatsioonid, väljaspool Euroopa Liitu teostatavad operatsioonid, eriti näiteks AKV puhul, on riskid üsna kõrged ja garantiifond eh, siis eh, garanteerib üheksa protsenti EIB kohustustest, kogu kohustusest aga siinkohal on olukord teistmoodi. me räägime viiekümnest protsendist kogu garantiist ja kordan üle, see on õigustatud, sest kui tõesti EIB võtab rohkem riske, siis ähm, on ka äh, võimalus, et äh, ühel juhul kahest lähebki garantiid vaja, aga see garantii muidugi kujuneb järk-järgult, viiekümne protsendini jõutakse järk-järgult EFSI kaudu, EIB saavutab selle EFSI kaudu. Äh, saab selle garantii EIB laenudele. kuusteist miljardit ei ole kohe, otsekohe vaja sel aastal ega EIB-l ei olegi vaja ei kuuteteist miljardit garantiideks juba sel aastal, ei. vastavalt nende võlgade või laenude kujunemisel, laenu andmisele on ka garantiisid vaja. edasi, kuidas leida see viiskümmend protsenti? loomulikult see ongi väga keeruline küsimus ma räägin siin täiesti vabalt, ausalt, sellest, sellega on seotud mitmed küsimused. miks? sellepärast, et ühest küljest on meil SIF Connecting Europe äh, Facility ja teisest küljest on meil äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja äh, proua Van Brandt küsiski selle kohta. kuidas siis komisjon seda mõistab? kui selle asemel, et kasutada eelarvevahendeid subsiidiumina, paigutatakse need EFSisse, siis äh, tekib finantsvõimendus. muidugi see ka ei pruugi alati nii juhtuda, olgem ausad, aga selle asemel tõesti, et anda mingit toetust kellelegi, äh, võin finantseerida palju rohkemat, äh, siis kui ma teen seda EFSi kaudu ja saavutan finantsvõimenduse. nii. aga siis võib veel kaks küsimust esitada. ma ei jõua kõigele vastata muidugi, aga kahele küsimusele eh, tuleb debati tähtsust arvestades siiski tähelepanu pöörata. Eh, kasusaajad ei ole alati samad, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend teadusvaldkond näiteks eh, osadel riikidel on eh, riski jagamisega kogemusi selles valdkonnas. aga soovitakse ikkagi rakendusuuringuid eh, finantseerida, mis annavad kiirelt kommertstulemuses selleks, et kaasata erasektorit ja veelgi rohkem seda tüüpi rakendusuuringuid äh, finantseerida. muidugi sellest tekib oht, et alusuuringuteks jääb vähem raha ja see sekitab ka teatud, teatud tundeid teadlasringkondades. ja nüüd see Connecting Europe Facility, ma ei taha siin äh, muidugi midagi ette kirjutada transpordiekspertidele, aga transpordis on selliseid äh, sektoreid, kus on vaja otsetoetusi kõik ei saa alati seda või selle võimendussüsteemiga, erasektori kaasamisega, äh, ligitõmbamisega finantseerida. tuleb teada, mis on prioriteetne, näiteks raudteetranspordis. Äh, mõnes valdkonnas on vaja subsiidiume veel. mis? Äh, suur aitäh. härra Roings um.... Ähm. suur aitäh. kõigepealt ma tahaksin pöörduda või rääkida sellest, mis puudutab maa-aluseid gaasihoidlaid, mina pean tõesti ausalt tunnistama, et meil ei ole mingeid tõsiseid uuringuid läbi viidud selles küsimuses. eelistaksin isegi öelda, et suhtume agnostiliselt sellesse küsimusse. ja ma ei saa muidugi üksikprojekte kommenteerida, sest ma lihtsalt neid ei tunne aga nagu te tunnete eh, Euroopa põhimõtteid ja poliitilisi arenguid, siis eh, Lissaboni lepingu järgi on meil ettevaatuspõhimõte ja, ja keskkonna hin-, mõjuhinnang ette nähtud ja selle aasta lõpus kavatseme me teaduskomiteega korraldada seminari äh, Äh, mille nimi on Competing Claims of the Underground ja siis ähm, tõesti uurime neid maa-aluseid projekte. siis küsiti, kuidas äh, artikkel viis lõige kaks toimib. härra Karas vist, kui ma õigesti aru sain, küsis selle kohta, kuidas see annaks soovitud tulemusi. jällegi, meil on nii-öelda äh, teadmiste agentuuriga tegemist, me keskendume kahele näitele. kui te räägite räägite ähm, söel töötavast elektrijaamast, siis peaksime küsima, kui te tõsiselt võtate perspektiivi kaks tuhat viiskümmend, siis kas te soovite investeerida praegusesse süsinikupõhisesse äh, süsteemi ja muuta see äh, efektiivsemaks, teades, et seal on teatud piirid või investeerida uut tüüpi energiasse. Need on need kriteeriumid, millest tuleks lahti lähtuda või kui mobiilsust rääkida, tuhande üheksasaja üheksakümnendatest aastatest on transpordisektoris kakskümmend protsenti kõigist eh, emissioonidest, emissioonid on kasvanud eh, viimase kahekümne aasta jooksul ja lausa kuuekümne protsendi võrra, kas te tahate praegusesse mobiil, mobiilsussüsteemi investeerida ja tõhusamaks muuta või tahate tulevikku investeerida, kus süsiniku osatähtsus väheneb? ma arvan, et äh, see tõeline äh, innovatsioon peaks just tulevikku vaatama. ja siis veel uued töökohad, äh, uued tööhõivevõimalused, see on täiesti uus lähenemine, kuidas see on seotud väga järsu majanduse restruktureerimisega mõnes kohas, nagu te rääkisite. jah, kui me räägime makroinvesteeringutest äh, ühiskonnas laiemalt, äh, siis alati tuleb arvestada, millise netokasumi ta annab. meil on selgeid märke sellest, et äh, netoinvesteeringute tulusus on positiivne, see ei tähenda seda, et iga üksik ettevõte saab kasu sellest uuest suunast, ei kui ma vaatan erinevaid linnu Euroopas, kus tänavad kannavad ikka veel keskaegseid nime, näiteks Hobuvankri tänav ja nii edasi, siis äh, me teame ju, et äh, sellist transporti enam ei kasutata, aga see tänava nimi ei takistanud meil edasi liikumast ühiskond peab lihtsalt keskenduma uuele eh, tööstusele, uutele võimalustele tööhõives, ilmselt sotsiaalses aspektis võib see kõik olla keeruline, aga Euroopal minu arvates on piisavalt teadmisi ja tarkust tõsiselt neid probleeme lahendada. Jean-Artvi saab nüüd juhtimise üle. aitäh! ma tahaksin nüüd lõpetada meie esimese sessiooni. vabandust, me ikkagi ei lõpeta veel. härra Paat saab kõigepealt sõna vastuseks. palun. palun, teil on sõna kokkuvõtteks. jah, äh, ma tahaksin väga lühidalt äh, selgitada viit asja. siin räägiti muidugi palju rohkem, aga minul on viis äh, vastust esiteks ma tahaksin rõhutada seda, et Euroopa Investeerimisfond on ainult üks äh, Junckeri plaani kolmest äh, sambast ja et ei ole mõtet äh, ainult sellele keskenduda, sest see ei ole isegi mitte kõige tähtsam sammas. vaatame Junckeri plaani tervikuna, kuna teised kaks sammast on tegelikult tähtsamad. teiseks, finantsvõimendus, millest on räägitud väga palju. Öeldakse, et viieteistkümnelt tuleks minna realistlike erainvesteeringute juurde, aga see tegelikult ei ole ka kõige tähtsam. tähtis on see, et need kakskümmend üks miljardit, mis Euroopa finants investeering, investeeringufondos, fondis on, et nendest saab võimenduse abil teha kuuskümmend kolm miljardit, nii et sellel fondil endal on finantsvõimendus, mille väärtus on kolm ja et äh, erainvesteeringuid äh, meelitatakse ligi äh, finantsvõimendusega, mis on viis, kolm korda viis on viisteist, aga finantsvõimendus, millest me räägime erainvesteeringute puhul, ongi ju viis. peale selle me järgime parimaid tavasid teistes riikides, ma ütlesin seda juba oma kõnes, rääkisin näiteks USA-st ütlesin, et on palju riike, milles investeerimisturg on väga arenenud ja nendelt võiksime õppida neljandaks, jah, neljandaks äh, on see, et äh, äh, projekt läbi kukub tihti täiesti eraldiseisev küsimus, mis ei ole seotud sellega, kuidas seda projekti rahastati ja sellest võiks aru saada. viiendaks tahaksin rääkida hispaania keeles ja öelda oma kolleegile järgmist. tõepoolest on mitmeid riike, näiteks Hispaania ja ka teised Euroopa riigid, kus on väga palju VKE-sid. keskmine Saksa VKE oleks Hispaanias juba keskmise suurusega ettevõte, kuid VKE-d on igal juhul olulised, sest nad annavad suurema osa tootlikkusest ning VKE-del on väga palju raskusi, näiteks ei saa nad eriti kergesti laenu seetõttu oleks mõistlik nendes riikides, kus ettevõtteid on vähe, kasutada paremini ära baasel kolme. kui kaaluda VKE-de riskiprofiili ja seda, mida teevad pangad, eh, siis tuleb mõelda eh, ka garantii küsimusele. peale selle suudab Euroopa Investeerimisfond tõesti aidata ka VKE-sid ja anda neile nii garantii kui riskikapitali. riskikapital on tegelikult äh, panga väline investeerimis- või rahastamisvahend. Hispaania majanduses on see eriti oluline ja seetõttu ütlengi, et me peaksime keskenduma just nendele äh, äh, riikidele, kus ettevõtted on palju väiksemad. aitäh, härra Aabas ja nüüd äh, härra Holland. kolm asja. esimesest rääkis härra Temasi ja ka teie ise rääkisite sellest. kuidas on nii, et Euroopa Investeerimispanga laenud ei lähe äh, siseriikliku võlana äh, arvesse ja samuti küsiti, kuidas on võimalik äh, siseriiklikku tegevust vaadata väljaspool Maastrichti kriteeriumeid, sellepärast et see ei ole liikmesriikide raha. Euroopa Investeerimispanga laenud ei ole liikmesriikide laenud ja seetõttu neid ei loeta liikmesriigi riigivõla hulka. kui loetaks, siis oleks meil kahekordne vastutus aga Euroopa Investeerimispanga eest ja nende laenudest kannab vastutust ainult Euroopa Investeerimispank, mitte liikmesriik, kellele seda raha laenatakse. samas on see küsimus väga oluline. ma tahaksin korrata seda, mida ütlesin detsembris, aga siis ei öelnud võib-olla piisavalt selgelt vanemametnikud, komisjoni kõige kõrgemad liikmed ei teadnud, et Euroopa Investeerimispanga laenud ei lähe arvesse liikmesriigi välisvõlga. aga Saksamaal on isikuid, kes on, kes on täiesti, kelle, kelle jaoks on võlg ja võlast loobumine või hoidumine kinnismõte. Nad räägivad kogu aeg sellest, aga tegelikult äh, tuleb krediit ju ladinakeelsest sõnast credo, ma usun sinusse, ma usaldan sind, ilma krediidi, ilma laenudeta ei oleks meil mitte midagi, ei olekski mingit kapitali. peale selle tahaksin lühemalt öelda seda, et riskantseid investeeringuid ei ole vaja. milleks sellega ennast üldse vaevata? tõepoolest, lõpuks tuleb hakkama erasektori investeeringuid kinni maksma. Jacques Delors'i üks ähm, tugevaid punkte oli see, et äh, ta ütles, et Euroopa peab aru saama, mismoodi Euroopat päästetakse. ühest küljest on vaja ühtset turgu, aga teisest küljest ka sotsiaalset ja majanduslikku ühtekuuluvust. ja äh, kui erasektori usaldus on väga madal, siis peab avasekt-, avalik sektor ise tegema sotsiaalseid investeeringuid näiteks linnaplaneeringus, keskkonnas, igal pool, sest tegelikult on investeerimiste, investeeringute vajadus väga-väga suur. on vaja ehitada uusi haiglaid aga avaliku sektori kulutused ei tekita erasektoris automaatselt nõudlust ja Katariin, sinu, äh, sinu arvamusele vastuseks ütleksin seda, et ära esita komisjonile ainult küsimusi, ära räägi kogu aeg sellest, kuidas sul on kahtlused. vaid saa selle asemel aru, et selles ettepanekus ei ole mingit reaalset äh, raha. aga öö, äh, kuigi Euroopa Investeerimispank selle raha ette näeb, ei ole meil vaja mitte mingeid uusi kriteeriumeid, meil on kriteeriumid olemas. Amsterdami eritegevuskava kriteeriumid, mille hulgas on näiteks roheline tehnoloogia, VKE-d, keskkonnakaitse, see on täiesti piisav. ja lõpuks lubage öelda, et pärast äh, Amsterdami erikava, mida ju tervitasid Antonio Guterres, äh, kes selle äh, lõi ja mida tervitas Euroopa Investeerimispank, pärast seda äh, neljakordistas Euroopa Investeerimispank äh, oma investeeringuid, seda siis aastatel üheksakümmend seitse kuni kaks tuhat seitse. teda aitas selles Amsterdami programm ja äh, konvergentsi ning ühtekuuluvuskriteeriumid. seega rahastamisinvestee-, rahastamisvahendid on olemas, ei ole vaja midagi uut leiutada. ja palun ärge lihtsalt esitage küsimusi äh, selle kohta, kuidas see fond ikkagi ei hakka kunagi tööle, ei jõua mitte kuhugi sellepärast, et selline debatt äh, lihtsalt väsitab ja ei vii mitte kuhugi. meil on vaja teha seda, mida Telo-, Telor meile ütles, äh, Telor meile ju ütles juba kahekümne aasta eest, aitäh! suur tänu meie neljale äh, sõnavõtjale selles paneelis, kes meiega jagasid oma seisukohti, oma visiooni. ma tänan härra Maestati, härra Dixon de Cleve'i, härra Abadi ja härra Hollandi ja nüüd äh, jõuame me siis äh, oma tööpäeva teise osani ja ma annan sõna Holm Kellerile ja Mathieu Groschile. kõigepealt härra Keller. Thank you. Thank you. cette seconde session est consacrée euh, meie äh, teine sessioon on pühendatud praktilisele rakendusele ning ka sellele, kuidas erasektori investeeringuid äh, kaasata ja kümneks minutiks äh, annan ma kõigepealt sõna Holm Kellerile, kes on Genup ähm, sihtasutuse esimees. palun, härra Kolm, teil on sõna. härra Keller, teil on sõna. suur aitäh. aitäh, et annate meile selle võimaluse ja et meil on võimalik teile rääkida erasektori investeeringutest. erasektoril on raha küll ja neil on tegelikult ka tahtmine näha mõistlikult stabiilset Euroopat. tihti me unustame selle, kuid kahjuks on nii, et paljud nendest investeerimisvõimalustest on praegu sellistel turgudel, mis on ebafunktsionaalsed, milles millel ei ole piisavalt äh, eeliseid äh, ja mille regulatsioon on vananenud. selleks, et me saaksime erasektori investeeringud äh, siiski sisse viia, on meil vaja vähem regulatsiooni ja kodanikuühiskonna suuremat kaasatust, kusjuures viimasest asjast ei ole siin räägitud. lubage mul nüüd kiiresti edasi minna ja rääkida teile Kenab sihtasutusest, mis on üks platvorm, mis juba praegu teeb paljusid nendest asjadest, mida Junckeri plaaniga tegema hakata soovitakse. meie oma sihtasutuses oleme tuvastanud, millised on investeerimisturu võimalused ja me leiame, et meil on nüüd üks uus võimalus, mis on seotud demograafiliste muudatustega. see on siis äh, seotud ennekõike tervishoiuteenustega ja täpsemalt võimalusega investeerida äh, sellistesse tehnoloogiatesse, millega praegu tegeleb Hiina ja USA, kuid kahjuks mitte Euroopa. kahe aasta pikkuses äh, protsessis, äh, mida Junckeri plaan samuti on sihikule võtnud, kahe aasta jooksul me konsulteerisime väga erinevate ettevõtetega, rohkem kui kuuekümnega, ja tegime kindlaks kuus spetsiifilist võimalust, mida Euroopa võiks kasutada selleks, et olla ise globaalse turu esilinnas. nii et äh, ma ei pea silmas seda, et me peaksime kellelegi järele jõudma, vaid vastupidi, et meie ise saame olla esilinna, esilinnas. kõigepealt siis vaktsiinid täiskasvanutele, sest äh, Euroopa oli selles vallas enne äh, enne väga edukas, kuid enam mitte. me ei peaks mõtlema mitte ainult vähiravimitele, vaid ka muule. meil on vaja sellist tervishoiusüsteemi, mis annaks patsientidele lisaväärtust ja mis ähm, ähm, väärtustaks rohkem individuaalseid äh, lahendeid äh, või lahendusi äh, hooldusravi moderniseerimisel. tegemist on sellise tööstusharuga, mille puhul tuleb moodus operandit piisavalt muuta ja sellisel juhul on võimalik, et Euroopa saavutab maailmas tõelist edu. aga miks me ei ole siis seda teinud? seda on tegelikult väga lihtne mõista. meie eeliste süsteem nendes tööstusharudes ei ole piisavalt hea. teisisõnu võib öelda, et meil on intelligentseid inimesi, suurepäraseid ettevõtteid ja suurepäraseid organisatsioone, kes ometi teevad väga halbu otsuseid ja seda kogu aeg. ja see tähendab seda, et investeeringud ei saa samuti olla tõhusad lõpuks tekib selline olukord, kus meil on äh, küll olemas ettevõtted, mis globaalselt äh, palju investeerivad, aga Euroopas on samas väga vähe idu, idufirmasid, väga vähe VKE-sid, selliseid, äh, mis oleksid tõesti tulevased Microsoftid, Intelid, Facebookid või mis iganes muud väga edukat. ja kui me seda küsimust vaatame, siis me ju näeme, et Euroopas ei ole ettevõtteid, kes tahaksid, kes tahaksid olla esilinnas, aga see on ebaeetiline. seetõttu panime me kokku konsortsiumi, siin te näete seda slaidil, ja see ei ole tulevik, see on olevik. me otsustasime, et meie koos ühise pingutusega äh, nende inimeste abil, kes tavaliselt ei tule läbirääkimiste laua taha, püüame aru saada, kus on meie võimalus ja kuidas seda ära kasutada. meil on vaja, et liikmesriigid äh, omalt poolt äh, ohjad haaraksid. me oleme koostööd teinud Malta ja Küprosega ning äh, samuti saanud suurt toetust Maailma Tervishoiuorganisatsioonilt ning jõudnud selleni, et tegelikult meil on võimalik uuendada määruse liikmesriigi tasandil, mitte määrusi, vaid regulatsiooni Äh, õigusakte liikmesriigi tasandil ja seejärel on meil võimalik teha koostööd maailma kõige mõjukamate äh, sidusrühmadega ning luua selline tervishoiusüsteem, kus oleks võimalik vastu võtta uusi projekte ja neid ka tõhusalt investeerida, aga see on võimalik ainult siis, kui kodanikuühiskond meiega kaasa tuleb Teie siin olete õigusloomeline institutsioon, kuid te saate õigusakte vastu võtta ainult siis, kui kodanikuühiskonna asjakohased äh, osalised teile ka oma toetuse annavad. praegu on investeerimiskeskkond äh, väga äh, ebastabiilne, näiteks kui me mõtleme leetrite küsimusele ja sellele, et äh, leetrite vastu ei vaktsineerita piisavalt siis tegelikult äh, puuduvad meil ka vajalikud investeeringud, kuigi avalik huvi iseenesest on olemas. sellel slaidil näete te seda, et me oleme võtnud sihikule küllaltki väikesed äh, äh, avaliku sektori investeeringud. aga me vajame sinna juurde suurt finants, finantseerimisvõimendust. kõigepealt kõigepealt siis vaatame, millised on erasektori võimalused, aga lisaks vaatame ka seda, milline on võimalus luua sünergiat era- ja avaliku sektori vahel ning ennekõike korraldada äh, seda kõike ühe väikese fondi või sihtasutuse piires, mis äh, iseenesest äh, toetusi ei vaja. niisiis on meil väike ettevõte, mis vajab laenu, sellist laenu, millest teiegi siin rääkisite, laenu maksame me tagasi ja eh, samal ajal suudame me siis eh, jätkusuutlikult investeerida nendesse valdkondadesse, mis Euroopas investeeringuid vajavad. see, mida me, meie praegu vajame, jaguneb kolmeks. kõigepealt on vaja süsteemi, milles võetaks vastu otsuseid, ja mis oleks täiesti sõltumatu osaliste huvidest, täiesti sõltumatu regionaalhuvist, täiesti sõltumatu ka ettevõtlussektorist või mingite kindlate sidusrühmade huvist. teiseks on vaja seda fondi ka hallata tulundusliku ühendusena ja pakkuda võimendust kõigile, kes seda äh, vajavad. ja kolmandaks on meie süsteemis äh, sellised instrumendid, mis on äh, tegelikult hõlmatud kõigi, peaaegu kõigi liikmesriikidega. meie projektis osaleb kakskümmend kaks liikmesriiki ja siin ei ole küsimus selles, kas nad on suured või väikesed või kuidas raha ümber jagatakse vaid asi on selles, et me soovime luua Euroopale lisaväärtust ja kasutada avaliku sektori raha selleks, et nii-öelda lukust lahti teha ka erasektori investeerimisvõimalused, mis praegu on suunatud mujale. selline on siis meie ettevõttepõhine investeerimisplatvorm ja me tõesti soovitame Euroopa Parlamendil mõelda sellele, mida spetsiifiliselt nad saaksid teha selleks, et ettevõtlussektorit ja tööstust tagant julgustada ning äh, et nad oleksid või teie oleksite väga ettevaatlikud äh, ja hoolsad, kui te uurite, millised on uued võimalused. suur tänu! Merci, monsieur Keller! suur tänu teile, Holm Keller, ja nüüd äh, saab sõna härra Mathieu Grosch, kes on ekspert, erasektori ekspert ja ja kes on Euroopa Komisjoni poolt nimetatud TNT koordinaatoriks ehk siis äh, üle-euroopaliste võrgustike koordinaatoriteks ja kes töötab äh, transpordi vallas. suur tänu, härra esimees. tegelikult ma ei ole erasektori ekspert, sest ma töötan juba ammu avasektoris, aga avalikus sektoris, aga nüüd, äh, kus ma olen siin Euroopa Parlamendis, siis siis hea küll. Äh, kuid TEN-T koordinaator olen ma tõepoolest ja seetõttu tahaksime teile lühidalt rääkida sellest, mismoodi äh, funkts-, funktsioneerib olemasolev äh, fond, millised on meie väljakutsed ja tuleviku väljavaated. Ähm, ja kõigepealt ma räägin teile nendest väljakutsetest, mis meil on. transpordi transpordi valdkonnas tuleb meil ennekõike mõelda CO2 heitmetele ja öö, sellele, et transpordisektor on ainuke sektor, kus CO2 heitmete kogus on suurenenud võrreldes siis teiste sektoritega, näiteks transporti, et me soovime seda vähendada. ja peale selle suureneb äh, transpordinõudlus kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kõvasti, reisijaveo äh, nõudlus viiskümmend protsenti, kaubaveo oma kaheksakümmend protsenti ja see tähendab seda, et äh, taristut tuleb ümber ehitada. kui me vaatame praegu äh, seda, mis on toimunud USA-s ja Eurotsoonis investeeringutega, siis äh, siin äh, Brüsselis äh, tuleb varsti välja ka uuring, mis käsitleb just nimelt raudteesektoris toimunud muudatusi. isegi sellistes riikides nagu Saksamaa ei ole piisavalt ähm, piisavalt investeeringuid, Saksamaal on need aastas kolmsada miljonit eurot, Prantsusmaal isegi nelisada miljonit, nii et need ähm, Äh, investeeringud on suurenenud, kuid peavad kasvama kiiremini ja kolmas äh, väljakutse on äh, see, milliseid transpordiliike kasutada, mis oleks tõhus. Ähm, kaubaveo puhul läheb nelikümmend viis koma kaheksa protsenti maismaad pidi, kolmkümmend kuus koma üheksa meritsi. aga, aga reisijate veo puhul läheb rohkem kui kaheksakümmend protsenti transpordist maismaad pidi ja tegelikult võiks minna mujalt, nii et äh, see väljakutse on siis üks olulisemaid, mis tuleb äh, lahendada. järgmisel äh, slaidil on siis näha üle-euroopalist võrgustikku ja transpordikoridore meil on olemas rahastamisvahend, mis nüüd ehk esimest korda on, on ka tõhus. ja siin oleme me välja toonud ka e, prioriteedid, millised on prioriteetsed projektid ja prioriteetsed transpordikoridorid, neid on üheksa. Need on üheksa multimodaalset transpordikoridori, millesse praegu ka investeeritakse. E, te kindlasti teate mõnda neist e, projektidest, need on mõeldud Euroopa paremaks ühendamiseks ja meil on praegu üksteist koma neli protsenti, üksteist koma neli miljardit eurot ette nähtud ühtekuuluvusfondist ja eh, ka teised summad on eraldi ära märgitud ja reserveeritud just nimelt nende koridoride jaoks. transpordisektori tõhusa toimimise muudavad eh, keeruliseks nõndanimetatud pudelikaelad eh, see, et puuduvad ühendused maismaa ja raudtee marsruutide vahel, see on tehniline probleem. ja meil on ka mõned kriteeriumid, mille alusel transpordisektorit äh, hinnatakse. Euroopa on vastu võtnud äh, äh, kaks määrust millest üks äh, räägib siis äh, kaasfinantseerimisest, see on määrus tuhat kolmsada kuusteist aastast kaks tuhat kolmteist ja kaasrahastamise puhul on siis tähtis aru saada, et äh, üldiselt rahastab liikmesriik kakskümmend kuni nelikümmend protsenti ja ülejäänud raha näeb siis ette see riik, mis kuulub ühtekuuluvusprojekti. ehk siis kaks riiki teevad omavahel koostööd vastavalt Ühtekuuluvusfondi reeglitele iga projekti raames. Need prioriteedid, millest ma nüüd järgmise kahe äh, slaidi puhul räägin, defineerivad meie jaoks äh, väga hästi ka selle, et äh, on olemas selge seos ühest küljest finantseerimisvajaduse vahel ja teisest küljest selle prioriteedi vahel, mille me oleme välja töötanud oma mitmeaastases tööprogrammis ja mis eraldi välja töötatakse iga-aastases programmis. meil meil on äh, aasta kaks tuhat neliteist lõpuks äh, välja töötatud ka erinevad äh, plaanid, erinevad projektid erinevate transpordikoridoride kohta ning komisjon kuulutas välja ka, ka projektide võitluse, võistluse, mis algas oktoobris kaks tuhat neliteist ja lõppes eile ehk siis esimese märtsiga kaks tuhat viisteist. ja ähm, ma näitan teile kohe milline oli reaktsioon? kahe tuhande viieteistkümnendal aastal hakkame me ähm, hindama neid projekte, mis esitati iga transpordikoridori ja iga liikmesriigi jaoks, me hakkame mõtlema sellele, mismoodi neid investeerida, mismoodi neisse investeerida või neid rahastada ja seejärel määrame kindlaks uued prioriteedid. peale selle on meil olemas ka Euroopa investeerimiskava, mida näete nüüd äh, siin slaidil meil on otse olemas kaheksa miljardit ja see, see raha annab meile siis otsese mõju. see raha tuleb Euroopa Investeerimisfondist ning Connecting Europe Facility või Euroopa ühendamise rahastamisvahendis on kolm koma kolm miljardit, äh, äh, pudelikaelade omas kaks koma üks ja nii edasi. ühesõnaga on raha jaotatud erinevate artiklite vahel, millest äh, kolm on kõige tähtsamad. aga lisaks sellele rahastame me ka näiteks alternatiivseid energiaallikaid, alternatiivseid kütuseid ja koostalitusvõimet nii et äh, kui me nüüd vaatame, milline on praegune ähm, olukord Euroopa ühendamise rahastamisvahendiga, siis meil on olemas äh, umbes äh, seitse miljardit, mis tuleb ühtekuuluvusfondist ja peale selle on liikmesriigid äh, näinud ette umbes kaheksa miljardit ja see raha on kogutud praeguste üleskutsetega, kuid tegelikult ei ole see veel kõik ja see kaksteist miljardit on ainult osa sellest, mida projekt tegelikult vajab, projekt vajab kolmekümmend kuut miljardit. nii et äh, transpordikoridore tuleb rahastada rohkem, kui see praegu on äh, võimalik, aga lõplikke arvandmeid meil praegu ei ole ja see ei olegi võimalik, sellepärast äh, et kokkuvõttes me ilmselt jõuame saja miljardi euroni ja ähm, edasi tahaksin rääkida lühidalt ka nendest äh, projektidest, mida äh, me oleme analüüsinud, nendest projektidest, mis on praegu esitatud. ma ütleksin, et äh, asjaolusid arvestades on, ähm, oleme töötanud täiesti äh, optimaalselt, meil on äh, projekte saja kahekümne seitsme miljardi, kahekümne, saja kahekümne seitsme miljardi väärtuses, millest umbes pooled on maismaa transpordiprojektid ja äh, ülejäänud on siis äh, raudteeühenduste projektid, mitte otseselt taristuprojektid, aga ühenduste projektid, mis samuti näitab, millised on Euroopa prioriteedid. me oleme vaadanud ka seda, millised on nende projektide puudused millised on investeerimisvaegused ja meil on selleks olemas eraldi töörühm, koordinaatorite töörühm, mis selgitas välja, miks transpordisektoris investeerimisprobleemid tavaliselt tekivad. esimene probleem on loomulikult äh, tehniline probleem, hankeprobleem, teine probleem on loomulikult seotud riigiabiga ja kolmas on äh, statistiline probleem erasektori ja avaliku sektori vahel, me juba rääkisime siin Basel kolmest ehk siis sellest, et teatud pangad peavad neid investeeringuid liiga riskantseteks. ja kokkuvõttes, härra esimees, tahaksin teha mõned järeldused. esiteks öelda seda, et meie seisukohast on transpordi kestliku kestliku transpordisektori loomine midagi sellist, mis nõuab vähemalt kolmkümmend protsenti rohkem investeeringuid, antud juhul äh, meil on kaksteist miljardit äh, eurot projektiraha olemas, aga vaja oleks kolmkümmend kuus miljardit, ehk siis olemas on kolmkümmend protsenti ja puudu on seitsekümmend ja me ei saa seetõttu oma tööd praegu korralikult äh, teha. teiseks on väga raske neid äh, projekte hinnata. Need projektid on kõik seotud transpordikoridoridega. tihti põrkub Euroopa huvi vastu siseriikliku huvi ja eriti on see nii piiriüleste projektide puhul kui äh, meil on näiteks äh, Ardennide transpordikoridor, siis äh, tekib küsimus, kuidas see on tegelikult rakendatav, kuidas see tegelikult siis välja ehitada, kui tekivad riikidevahelised probleemid. siis on muidugi ka sotsiaalmajanduslikud probleemid, millest ma samuti rääkisin. kui investeeritakse näiteks raudteele, siseveekogudele või keskkonda, siis on tarvis arvestada ka sotsiaalmajanduslikku mõju aga nagu ma ütlesin, on viimastel aastatel tegelikult äh, investeeringud äh, äh, paranenud. teiseks tahaksin rääkida kaasrahastamise määrast. isegi need riigid, mis kuuluvad ühtekuuluvusfondi alla, mis suudavad välja panna viisteist kuni kuusteist protsenti projekti rahast, ei ole alati võimelised osalema projektides oma eelarve defitsiidi puudu, mis neil praegu, eelarve defitsiidi tõttu, mis neil praegu on. ja peale selle on need projektid tihti ka väga suured ja kallid, aga ei õnnestu luua vajalikku erasektori ja avaliku sektori partnerlust, mis oleks kõige kasulikum. näiteks praegu on erinevad kiirteede projektid, kus tahetakse tegelikult kasutada erasektori ja avaliku sektori äh, partnerlust Eh, ja näiteks osa raha saaks koguda teemaksudega, aga eh, see on problemaatiline. ehk siis me tahame öelda seda, et eh, transpordikoridore on vaja, nende abil saab ühendada tegelikult ka erineva majandus, sotsiaalmajandusliku tasemega regioone ja iga riik on siis ka ise võimeline paremini täitma oma ühtekuuluvuse eesmärki ja lahendama majandus, sotsiaalmajanduslikke erisusi oma regioonide vahel, aga aga siis tuleb ka arvestada, eh, milline peaks olema jõukama regiooni panus nendes projektides ja nii edasi. see on minu esialgne seisukoht, minu esialgne analüüs. ja ma arvan, et need plaanid, mis Euroopas nüüd on välja pakutud Junckeri plaani raames, on suurepärased ettepanekud, need tuleb lihtsalt põhjalikult läbi arutada, tuleb leida poliitiline tahe, sest me ei räägi siin mitte ainult investeerimisvajadusest, vaid ka sellest, et on vaja poliitilist tahet ja kui see leitakse, õnnestub ka kõik muu, aitäh! suur aitäh, suurepärane ettekanne, väga valgustav. ja nüüd anname kahele raportöörile sõna, kõigepealt härra Pulman, kolm minutit ja siis vastavad meie külalised kahele raportöörile ja anname veel üheks minutiks kolmekümneks sekundiks teistele sõna, palun. aitäh, härra esimees. suur tänu härra Kellerile ja härra Krossile. alustan härra Kellerist. Teie mõte, et peaks olema võimalik see, et üliintelligentsed inimesed ja üliintelligentsed süsteemid äh, võtavad vastu rumalaid otsuseid, see on minu arvates nii suurepärane ja tabav, et ma palun, et te lubaksite mul hiljem ennast tsiteerida. teiseks nüüd, kuidas seda olukorda lahendada, teie ütlesite nimelt. ja tõite välja mõned äh, lahendused nüüd teie tõlgenduses on aga üks probleem selle küsimuse kohta, mida meie siin läbi vaatame. Te ütlesite, et on sõltumatu otsuste vastuvõtmise süsteem. nii sõltumatu see aga ei ole. kui me vaatame täpsemalt, siis me näeme, et komisjoni ettepanekus on vastu võetud otsused strateegiliste investeeringute fondi kohta ja äh, ka Euroopa Investeerimisfond on ja Investeerimispank on varem öelnud, et tegelikult on ta huvitatud iseenda tegevusest, sest muidu poleks Euroopa Parlament ikka ja jälle öelnud, et kolme A reiting ei saa olla ainus kriteerium otsuste vastuvõtmiseks. strateegiliste investeerimisfondi puhul ei ole meil tegemist fondiga, mis oleks sõltumatu ja meil on kokkulepe ka selle kohta, kes vastutab, nimelt Euroopa eelarvega vastutatakse ja see, kes otsuseid vastu võtab, on täiesti ebaselge see, kelle jalas on püksid ja kes ütleb, kuidas asjad lähevad. see, et teie räägite siin poliitilise juhtimisrolli vajadusest, mis paneks paika investeeringud ja investeeringute kursi, ilma et ta hakkaks ükshaaval sekkuma otsustesse, investeerimisotsustesse, seda meil praegusel hetkel ei ole. kes teab, võib-olla seadusloomise protsessi lõpus see on nii, aga praegusel hetkel vastutavad ikka veel need, kellel pole mitte midagi öö, äh, öelda, nii et kuidas see peaks edasi minema? härra Kross, tõesti vaimustav materjal, mida te siin esitlesite mul on teile konkreetne küsimus. mida oleks võimalik strateegiliste investeerimiste fondi kaudu investeerida? ja mida toetada nendest projektidest, mis meie jaoks on tähtsad, nii et mind huvitaks tõesti, millised oleksid need konkreetsed projektid, mida tuleks strateegiliste investeeringute fondi kaudu rahastada, eriti eh, nagu te ka ütlesite, kolmekümmend protsenti peaks tulema kaasrahastust liikmesriikidest. kas strateegiliste investeeringute fond ei peaks ära harjuma sellega, et kui ta soovib äh, oma projekte täita, siis tuleb ka tal teatud kriteeriumeid täita, nii et ma tahaksin teada, kas teil on ettepanekuid selle kohta, kuidas seda ebakõla siin praegu kõrvaldada? härra Fernandes, palun. aitäh, härra esimees. suur tänu kõnelejatele kes aitavad meil leida häid ettepanekuid selleks, et investeeringute fondi eh, parandada. esimene küsimus mõlemale sõnavõtjale. seda, see strateegiliste investeeringute fondi ja selle rahastust puudutab see küsimus. ma ei tea, kui palju vahendeid ette nähakse, aga on selge see, et vahendeid tuleb eelkõige kasutada nende programmide jaoks, mis meie välja valime. meil tuleb mingi tagatis leida. selleks, et äh, raha kasutatakse heaperemehelikult ja sellepärast me soovimegi selle kaheksa miljardilise tagatise paika panna ja seda enam tundub mulle loogiline see, et vaadatakse eelarvet ning välja tuuakse need äh, eelarveread, mida konkreetsed projektid puudutavad. meil on Euroopa ühendamise rahastu ja selle fondi eesmärgiks on ju luua lisavahend rahastamiseks me ei soovi mitte programme asendada, vaid me soovime just erasektorist leida lisainvesteeringuid. ma ei saa aru, miks on siin segadus tekkinud. tundub, et on inimesi, kes arvavad, et erasektorist tulevad investeeringud on häbiplekiks. me soovime tõesti elujõulisi jätkusuutlikke projekte, millega on võimalik luua ka töökohti ja mis aitavad ka sotsiaalset ühtekuuluvust toetada. meil on vaja projekte, mis teenivad meie kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke. ja erasektorist tulevad investeeringud peaksid tõesti võimalikult palju ka kasutust leidma just nende eesmärkide täitmisel. meil tuleb nüüd keskenduda ka lisaväärtuse põhimõtete peale, eriti kui me vaatame erinevaid fonde ja eelkõige üle-euroopalisi transpordivõrke. suur aitäh, nüüd annan sõna härra Kellerile, kes saab vastata meie kahele raportöörile. kumbki saab kakskümmend, kaks minutit, palun. aitäh, kui tohib, siis alustan härra Pulmaniga konkreetseks ettepanekuks oleks see, et investeerimispank võib rahastada siis vastavalt projekti platvormidele. ja nende platvormidega siis investeeritaks tõesti stiimulite loomisse. ja see on midagi muud see, kui me lihtsalt äh, toome lisaväärtust erasektori investeeringutesse. tegelikult erasektoril ei ole vaja avaliku sektori raha, seal on piisavalt vahendeid olemas avasektori, avaliku sektori raha on väga kallis ja seda on väga raske kaasata. nii et ähm, Euroopa Investeerimispank rahastaks äh, platvorme nagu näiteks seesama GenUp, mis oleks üheks äh, võimaluseks või ka sarnaseid üleilmseid partnereid, mis siis äh, investeeriks stiimulitesse selleks, et Äh, muuta just neid äh, äh, valdkondi, kus praegusel hetkel olukord ei ole kõige parem ja näiteks meditsiinisektor on üks just sellise, selline. ja ka ühiskonna kaasamine on näiteks see, mis tihti toob endaga kaasa ebakindlaid investeeringuid. vaktsiinidesse ei investeerita siis, kui kuskil on probleeme sellega arvestades selle kõigega, on meil tõesti võimalused olemas ja tõesti ei ole siin vaja väga palju juhtimist, on vaja selgeid otsuseid selleks, et äh, tööstuse erinevaid platvorme äh, toetada ja leida ka tagatisi nende investeeringute jaoks tõesti tuleb hoolitseda selle eest, et fond toodaks kasumit. suurem osa professionaalselt juhitud fonde toodavad kasumit. kui te kahtlete selles, siis te kahtlete tegelikult meie juhtimise oskustes. ja tõesti, neid kasumeid tuleb kasutada selleks, et äh, fondi ülesehitust muuta, kui vaja. see ei ole üldse keeruline ja meil ei ole siin vaja hakata jalgratast uuesti leiutama. tõelisel turul on vahendid olemas ja me peame nüüd mõtlema selle peale, kuidas investeerimispank ja strateegilise investeeringute fond panna tegema just seda, mida nad äh, kõige paremini teha saavad, nagu me Saksamaal ütleme, et kingsepp peab jääma oma liistude juurde. vabandust, et kasutan siin vanasõnu, aga eeldan, et seda on võimalik tõlkida, ütleb kõneleja. ma vastan saksa keeles, ütleb Mathieu Grosch, nii on lihtsam see küsimus, kas projekte on võimalik rahastada? siin on päris mitu tahku. kõige suuremaks väljakutseks transpordivaldkonnas ei ole mitte see, et see lõ-, võimendus, finantsvõimendus on meil olemas ja et sellega me lahendame. meil on tõesti kaheksakümmend protsenti investeeringutest vaja suunata raudteesse. raudteega on kõige suuremaid probleeme kõikides liikmesriikides ja raudteevaldkond toob endaga kaasa probleeme, ka majanduslikke probleeme kõikide riikide jaoks ja seda, mida nõutakse vastutasuks, seda ei ole võimalik pakkuda. suurepäraseks näiteks on siin alternatiivsed energiaallikad. kui investeerida taastuvatesse energiaallikatesse ja siis seejuures ka veel parkimiskohtadesse sadamates näiteks, sest seal praegusel hetkel taristut ei ole, aga loodetakse, et järgnevatel aastatel on olemas, ehk et loobutakse autodest ja hakatakse rongiga sõitma, siis võib tegelikult oodata, et ähm, teatud tööstusvaldkonnad on valmis koostööd tegema ja partnerluslepinguid sõlmima. suurte investeeringute puhul ei ole see võimalik, väikeste puhul aga siiski millist äh, mobiilsuse vormi soovin ma valida ja millised meetmed mul on olemas, et seal poliitikat välja töötada, kas need meetmed on juba olemas või mitte. ja, ja tõesti, kui need meetmed on olemas, siis on võimalik toetada vahendeid ka ilma konkreetse juhtimistööta. väga hea. annan nüüd äh, nendele kolleegidele, kes soovisid sõna, kõigepealt härra Vali. aitäh mul on väga lihtne ja kiire küsimus. see on suunatud härra Krossile. see, mis puudutab nüüd äh, Junckeri kava meetmete ümbersuunamist selleks, et leida tagatisi fondi vahenditele. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal räägitakse see seitsmesaja viiekümnest miljonist, mis tuleks ümber suunata see võib ju hiljem endaga kaasa tuua selle, et investeeringud taristusse hiljem aga piisavalt kasumit ei too ja erasektor ei ole huvitatud sellesse investeerimisest. meil on aga ka strateegiliste investeeringute sektor ja küsimus on selles, et kas nende all ka strateegiline investeerimisfond võib kannatada. transpordikomisjoni nimel annan sõna järgmisele saadikule Äh, peab ütlema, et ma ei ole tehnika alal küll spetsialist, ma olen valitud rahvasaadik, aga tahaksin esitada Mathieu Grossile ühe küsimuse. Äh, tundub, et siin peaks äh, käituma nagu hammashamba vastu, ei, me ei saa kõike finantseerida ühest poliitikast, me, ma ei tea, praegu lihtsalt vahetatakse instrumente, et ühte poliitikat muuta tei-, teistsuguseks Horisont kaks tuhat kakskümmend ja, ja äh, Efficient Cities, need on poliitilised projektid, sinna äh, suunati avaliku sektori raha ja äh, isegi väga kõrgel tasemel. miks? selle arvelt kannatavad teised. Euroopa Parlamendis on räägitud aastaid sellest, et kuidagi tuleb anda li Euroopa lisaväärtus keskkonnaprojektidele, sotsiaalprojektidele ja nii edasi. ja nüüd äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend äh, ja linnade projekt, äh, mida mina muide toetan Nendelt ei saa ära võtta raha, et, et hakata mingit muud transporti äh,, projekti toetama, on siis transpordi või, või energiat. Äh, see puudutab nii CEF-i äh, kui ka, äh, kui ka teisi fonde. <clears throat> meil on e, e, kindlad eelarveprotseduurid, siin on eelarvekomisjon ka esindatud ja, ja majanduskomisjon ja nüüd nõutakse, et nad lammutaksid ära selle vana eelarvepoliitika, et, et seda muuta. ma ei ole seda kunagi varem näinud ja, ja, ja minu meelest paneb see kaalule eelarveasutuste suveräänsuse. poliitikat muudetakse ja siis kasutatakse mingit suva järgi eelarvepoliitikat, mis äh, mida mõjutab mingisuguse pangafondi loomine ja nüüd, kas ikkagi rakendatakse transpordi ja teaduspoliitikat nendes uutes instrumentides, nii nagu on kokku lepitud nelja-aastase töö põhjal, kas jätkatakse samasugust poliitikat nendes finantsinstrumentides ja, ja uues fondis? suur aitäh, härra Karas! härra esimees meil oli siin kaks praktilist näidet, mis mulle väga meeldisid, sest meil on tõesti vaja võrdlustähiseid. ja mulle meeldis väga see, et äh, härra Keller läks kaugemale nii-öelda igapäevastest lahendustest ja kaklustest määruse üle. sest kõige tähtsamaks küsimuseks on see, et millist Euroopat me soovime. millises valdkonnas soovime me olla turuliidrid millistes valdkondades on meil kõige suuremad puudused ja kus tuleb meil veel kõige rohkem kodutööd ära teha. kui me lähtume sellisest lähenemisest, siis me teame ka täpselt, kuhu me soovime investeerida. ja otse loomulikult on see lähenemine ja see fond väga spetsiifiline, aga see, et me erasektori vahendeid saame ainult siis, kui meil on sõltumatud otsused kui me soovime olla ähm, üleilmne liider, kui me soovime visioone täita ja kasumit teenida, siis nii see on, muidu need investorid ei ühine meiega. ja härra Keller, mind huvitab see, kuidas teie fondi ja strateegiliste investeeringute fondi omavahel ühendada ja kas teie projektid saaksid teha koostööd ka strateegilise investeerimisfondi projektidega strateegilise investeerimisfondi raames? ja kas ma sain õigesti aru, et teie olete tegelikult ka härra Krossiga kuidagi ühendatud, kas teil on mingi transpordi või liiklusplatvorm või äh, taastuvate energiate platvorm selleks, et ehitada silda nende erinevate valdkondade vahel? ja siis veel ka see juhtkomisjon. kas sinna peaksid kuuluma inimesed, kes tõesti oma isikuga tagavad sõltumatuse ja annavad erasektorile siis tõesti ka äh, märgi selle kohta, et kõik on sõltumatu. Madame Ayala Sender. proua Ayala Sender, palun järgmisena. aitäh, härra esimees kõigepealt tahan öelda, et äh, käimasolevate arutelude puhul on kuulda üh-, ikka ja jälle ühte kuulujuttu, mis mulle muret valmistab. härra Kelleri ettepanek on vägagi köitev, aga siin öeldakse vajaliku tingimusena, et praegu olemasolevat seadusandlust tuleb selleks muuta see Genop platvorm, mida te mainisite, seal on väga selgelt kirjas, et äh, seadusi tuleb muuta, õigusloomelist alust tuleb muuta ja see valmistab mulle muret. me oleme seadusandjad ja otse loomulikult oleme põhimõtteliselt valmis äh, seadusloomet muutma, aga ma tahaksin siis ka täpselt teada, mida te täpselt soovite muuta. näiteks äh, vaktsiinide puhul olevat liiga palju vigu olnud, mainisite te siis härra Kross. siin räägitakse ka Basel kolm ja äh, Solvency kaks muutmise kohta, et erasektori ja riigi vahel tuleb uued suhted üles ehitada siin nõutakse ju põhimõttelisi muutusi. me peame siin endale selgeks tegema, millest me räägime, me räägime siin praegusel hetkel tõesti olukorrast, kus ühelt poolt me jagame raha, aga teiselt poolt äh, õigusloomelises osas äh, kaotame. siis küsimus, kuidas väljaspoolt oleks võimalik rahastada Hiinast võib-olla, ka Venemaalt, seda on mainitud. see küsimus jääb siiski ka äh, õhku, siis küsimus härra Grossile strateegiliste investeeringute fondi kohta ja geograafilise koondumise kohta, see on ju ohuks. see, et me keskendume nendele riikmetele, kus eelarve defitsiit on vähem kui kolm protsenti, neid riike on ju praegusel hetkel Euroopas väga vähe tahaksin täpselt teada, millised kriteeriumid peaksid stiimulite rolli mängima ja nüüd need ekspertide komisjonid, millised komisjonid need peaks olema, milliseid nii-öelda tarku te soovite kokku tuua selleks, et nii-öelda lolle otsuseid ära hoida? on meil olnud ju juhtumeid, kus ka tarkade kojad on väga lolle otsuseid vastu võtnud. et äh, meiega on ka raportöör regioonide komiteest ja majandus- ja sotsiaalkomiteest annan sõna härra Gerardile, palun. kas ta on juba lahkunud? kas härra Schmidt Majandus- ja Sotsiaalkomiteest on veel siin? no eh bien. ei ole. no hea küll tervitan siis neid, et nad eh, enamus ajast siiski kohal olid. rohkem vist keegi sõna ei soovi, seega saan anda sõnajärje üle meie külalistele, et nad vastaksid teile esitatud küsimustele, palun. Thank you very much, Simon. Euh, aitäh. jah. kõigepealt härra Keller, palun. Thank you very much um,. Let... aitäh üritan struktureeritult vastata. meie üritame siin teha järgmist ettepanekut. nimelt, et parlament kaaluks sellist seadusloomelist ettepanekut, millega oleks võimalik luua võimekaid investeerimisplatvorme erinevate tööstusvaldkondade jaoks see oli esimene sõnum, teine sõnum. Need platvormid investeeriksid vastavalt stiimulitele ja vastavalt sellele, kuidas määrust uuendatakse. me räägime siin praegu tõesti kõrgtehnoloogiast, kõrgi, kõige kõrgemast tehnoloogiast ja me oleme tihti kasutanud vahendeid ja meetmeid, mis on viiekümnendatest, kuuekümnendatest aastatest pärit äh, selle asemel, et kasutada neid võimalusi, millega on sead-, teadlased viimasel ajal välja tulnud, näiteks vaktsiinide puhul me tihti ei tea, kuidas neid turule tuua, me oleme väga palju rääkinud ebolast, palju me peaksime siin tõesti kaasama ka teiste mandrite kogemused. meil oleks ka väga palju vähivaktsiine ja ravimeid, kui me ei peaks siin kogu aeg rääkima sellest, kuidas rahastada nende väljatöötamist, see muutub üha kallimaks nii et on teatud valdkondad, kus teadus on seadusandjast miilide võrra ees. meil on tõesti väga palju erinevaid äh, seadusi, meil on kakskümmend üheksa erinevat seadusandlikku reguleerijat ravimite kohta Euroopa Liidus. meil on võimalik väga väikeste muudatustega palju kasu tuua. kolmandaks, kui te võrdlete Euroopa innovatsioonisüsteemi näiteks Iisraeli süsteemiga, siis kohe torkab silma see, et meil on probleeme võla äh, võlgadega ja võlgade rahastamisega. näiteks kui Horisont kaks tuhat kakskümmend programm lõpeb, siis enne, kui erasektor saab mingi võimaluse haarata ja edasi minna, siis see lõhe on palju pikem kui ükskõik kus mujal maailmas. ja siin see fond saab väga tähtsat rolli mängida, sekundaarset rolli selleks, et luua meetmeid, stimuleerivaid meetmeid ja ikka selleks, et äh, leida siis rahastamisvahendeid erasektorist. neljandaks, kui me räägime avaliku ja erasektori koostööd, siis tuleb meil tunnistada, et avaliku ja erasektori kaasfinantseeringud ei toimi mida on võimalik teha, on see, et meil on teatud äh, lisajuhised äh, innovatsiooni vajavates tehnoloogiates avaliku ja erasektori kaasrahastamised ei toimi. kui aga avaliku sektori investeering toob endaga kaasa erasektori investeeringu või võimaldab erinevaid võistlevaid investeeringuid sellesse valdkonda, siis see tasub ära. härra Karas, teie küsimus meie ettepanek ei ole midagi, mis oleks mõeldud just äh, Ehm, meditsiini jaoks, see on lihtsalt näide, me oleme pakkunud välja innovatsioonisüsteemi, mida oleks võimalik kasutada erinevates tööstusvaldkondades nii kaua, kui seal on väga palju vaja uurimustööd teha, kus kasvupotentsiaal on väga kõrge ja mille puhul ei ole tegemist äh, klassikalise avaliku sektori taristu investeeringuga, sest need nõuavad teistsugust lähenemist ja vastus teie küsimuse, teisele küsimusele jah, me saaksime palju rohkem ära teha, kui meil oleks strateegiliste investeeringute fondi või siis ka Euroopa Investeerimispanga tagatis, aitäh! aitäh, härra Keller, härra Kross! Euh, suur aitäh! kokkuvõtlikult ütleksin, et <clears throat> kui nüüd vastata sellele küsimusele, kas FC vastab äh, samasugusele poliitikale kui äh, CEF, Connecting Europe Facility, ma ütlen jaa. Äh, need kriteeriumid, mis me üle-euroopalistele võrkudele paika panime, siis jah, kõik prioriteedid nendele, nendele kriteeriumidele ei vasta, siis, siis on muid kriteeriume, muid prioriteete. see ongi nii lihtne kui räägitakse mõnede riikide investeerimisvajadustest, siis võttes Saksamaa vastavalt kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta analüüsile on maanteesektorisse vaja peaaegu seitse miljardit investeerida Saksamaal. see on natukene teistsugune orientatsioon, kui, kui teie küsisite. E-, edasi geograafilisest kontsentratsioonist rääkides peab ütlema, et äh, võlgnevuse kriteerium äh, mõjutab äh, geograafilist keskendumist. isegi riigis, kus kaasfinantseerimine on kümme kuni viisteist protsenti või soovitakse kümmet kuni viisteist protsenti, võib tekkida probleem. kui me täpselt järgime eelarve eeskirju, siis äh, praeguse ettepaneku järgi tõesti koonduvad äh, investeeringud kindlatesse tead-, kindlatesse riikidesse ja teistesse lihtsalt ei jõua. Global Player, see on selline näide, mis mulle alati meeldib. Äh, äh, Euroopas on liiga kaua välditud seda, et, et ka raudtee võib olla põhiline investeerija Euroopas eh, ja, ja suur tegija, nii-öelda global player. näiteks kui äh, äh vahetada siis äh, või ühest riigist teise sõita, siis kujutage ette äh, nii energiasüsteem äh, kütused, ohutuseeskirjad, kõik muutuvad ja kui me tahame maanteelt raudteele minna või vastupidi, siis on äh, need erinevused ve veelgi hullemad. <clears throat> ja nüüd, kui te tahate investeerida transporti ja tõesti, äh, et sellest tuleks global player, siis <clears throat> mõelge sellele, et me äh, Jaapani Jaapani ja, ja Hiina on meie tugevad, tugevad konkurendid. homme kujutagem ette, et Airbus võiks ka raudteele jõuda, see on lisaväärtusega investeering Euroopale, tööstusele, liikuvusele. ja kui me tõesti suudame seda saavutada, siis igal juhul meil on kõik vahendid selleks olemas. suur aitäh! ma teen ettepaneku kuulake ära minu täiendav küsimus, projektid peavad teatud äh, kasumit tootma, aga teie siin rääkisite näiteks raudteest, kui äh, seadusraamistikku ümber ei vaadata, mm, siis lihtsalt mõned investorid äh, jäävad kõhklevaks. lihtsalt nad ei suuda kasumit toota. või siis need ravimid et härra Keller, kui avalik sektor finantseerimist ei toeta selleks, et aidata neid riike, kel ravimit on vaja, siis investeer-, investorid jällegi kõhklevad. me peame väga täpselt vaatama, kuidas koordineeritakse poliitikat, seadusloomet, eelmise aasta näite päikesepaneelidest oli selge, kui minimaalset dumpingukaitset importi puhul ei ole, siis lihtsalt investorid ei soovi oma raha paigutada sellesse projekti. ja jah, ma nõustun teiega täiesti, aga transpordi puhul tahan öelda, et meil on juba olemas tekstid laual, millest võib kujuneda uus ja palju usaldusväärsem õigusraamistik, ma räägin neljandast raudteepaketist. ja selles paketis on tehniline sammas ja tehniline sammas nõuabki seda, et liikmesriikide süsteemid oleksid koostalitusvõimelised. liikmesriikidel on nüüd võimalus olemas, ei tohi seda käest lasta, kahjuks muidugi ei ole arutelud lihtsad, e, igal e, riigil on omad e, prioriteedid, aga komisjon ja parlament kõik peavad oma panuse andma selleks, et õigustik saaks valmis, et ja see tagab siis ka meie finantsvahendite tõhususe, see, selleks on vaja head tahet. ja see ongi selline üldine üleskutse parlamendile, ka nõukogule ja võib-olla tõesti äh, on võimalik ka reguleeri-, reguleerijate arvu vähendades ühisturg lõpuni kujundada. näiteks telekomis. suur aitäh, ütleb härra sellele. muide, minu abikaasa töötab Saksa raudteel. aga me peaksime rääkima loogi, loogiliselt nüüd ikkagi uutele ettevõtetele võimaluste andmisest. sest me tahame ju ähm, uusi kandidaate turule, mitte ainult suurettevõtteid Euroopas on väga vähe uusettevõtteid, noori ettevõtteid ja üks põhieesmärke, mis tuleb meil saavutada, on see, et me peame looma sellise õigussüsteemi, mis äh, toetab uuendust, toetab äh, oluliselt äh, majanduskasvu ja idufirmasid luua selleks, et tõesti äh, Euroopas majanduskasv saaks tõeks. seetõttu tuleb väga hoolikalt kaaluda, eh, milline tööstusharu kvalifitseerub, kuid milline õigusraamistik talle tuleks luua. võib-olla transport, eh, transpordis, võib-olla ka raudteel on võimalusi, aga ka teistes valdkondades. tänan. Nous arrivons à la con- nüüd oleme jõudnud äh, kokkuvõtete tegemiseni. selleks, et koostalitusvõimet näiteks raudteel parooli panna, siis ähm, korraldame järgmise koosoleku, see on ette nähtud äh, neljapäevaks, kaheteistkümnendaks märtsiks Strasbourgis kella kaheksast kümneni. ja see on tõesti meie kõrghetk, sest kaheteistkümnendal märtsil äh, esitame me Äh, või, või esitatakse meile raporti projekt. me usaldame teilt, härra raportöör äh, ja äh, ja meie publik ka. Roberto, palun. jah, tõesti. tänane päev on väga intensiivne olnud, nüüd võib koosoleku lõpetada, vaatan siin äh, ootan suure huviga Strasbourgi kohtumist, kus tutvustatakse meile uut raportit. suur tänu kõigile, head õhtut!